Ja, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. kallid kolleegid. ma pean vabandama teie kõigi ees. sellepärast, et meie koosoleku algus viibis, Liis Linn ei saanud tulla tervislikel põhjustel ja tegelikult pidi tema meie tänasel koosoleku osal osalema ja mina ei saanud kell kolm tulla, sellepärast et ka minul oli kohtumine sel kellaajal ja niisiis vabandan, et meie koosoleku algus viibis pool tundi. ja paraku ei olnud meil lihtsalt mingisuguseid muid võimalusi ja sekretäriaat andis endast parima, kuid minu kohtumine oli juba pikka aega tagasi kokku lepitud, nii et me ei saanud midagi muuta ega minu kohtumist tühistada. aga läheme siis nüüd tööga, tööga edasi. päevakorrapunkt kolmkümmend üks, kolleeg De Rosa raport mis äh, käsitleb üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste tulevikku. ja härra De Rossa on esitanud oma raporti ja tegemist on esimese arvamuste vahetusega ja kõigepealt annangi sõna raportöörile härra De Rossale, suur tänu, ütleb härra De Rossa. loomulikult äh, tegemist ei ole teie eksimusega, et meie töö algus viibis, sellist asja ikka juhtub meie töös minu raport räägib üldist huvi pakkuvatest sotsiaalteenuste tulevikust ja meil on üldine üksmeel selles valdkonnas, et Euroopa sotsiaalmudelis on üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused tähtsal kohal. üldiselt oleme me ka kõik aru saanud et me ei ole veel saavutanud õiget tasakaalu selles osas, kuidas Euroopa Liit teeb koostööd liikmesriikidega selleks, et selliseid teenuseid pakutakse universaalteenustena, ilma et oleks mingisuguseid viiteid jõukuse astmele või sissetuleku tasemele tegemist on teenustega, mis on olulised mitte ainult tarbijatele, vaid ka ettevõtetele, iseäranis väikestele ettevõtetele ja nende teenuste tase määrab meie ühiskonna kvaliteedi, meie elatustaseme kvaliteedi. seda on näidanud mitmed uurimisprojektid, mille on läbi viinud Eurofond, näiteks Eurofondi äh, töötingimuste uuring ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me selle küsimusega tegeledes hindaksime asjade praegust seisu ja vaataksime, kuidas me saame tulevikus parandada oma sotsiaalteenuste kvaliteeti. Äh, niikaua kui mina olen siin töötanud äh, ja tõenäoliselt ka enne minu töö algust, äh, on räägitud väga palju üldhuviteenustest, mis hõlmavad erinevaid teenuseid, erinevaid teenuste valdkondi, majanduslikud, äh, mittemajandusliku huviga teenused. üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused tegelikult äh, hõlmavad mõlemat kategooriat, majanduslikke ja mittemajanduslikke üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid ja loomulikult äh, mõnikord on väga raske paika panna, kus see piirjoon täpselt läheb, äh, nii et me peame iga juhtumit eraldi käsitlema. viimati rääkisime me sellest äh, küsimusest kahe tuhande seitsmendal aastal seoses Asse Ferreira raportiga ja üks kõige olulisemaid algatusi selles raportis oli Foorumi ettepanek, mis andis meile võimaluse üle vaadata korrapäraselt selles valdkonnas toimuvaid arenguid, selline me rääkisime sellest äh, foorumist, sotsiaalplatvormist ka seoses äh, Belgia eesistumisega. Nemad äh, ja foorumil tehti erinevad soovitused, ma proovisin neid soovitusi ka kaasata öö, oma raportisse. võtsin arvesse ka sidus, erinevate sidusrühmade arvamusi kodanikuühiskonna esindajate arvamusi ja kohalike ametivõimude arvamusi ja ettevõtete organisatsioon, ettevõtlusorganisatsioonide arvamust, kellega ma ühendust võtsin ja püüdsin ka nende arvamusi kajastada. meil toimus ka oma kuulamine selle teema kohta. kuulamine minu meelest oli üsna kasulik. oma dokumendis olen püüdnud ennekõike toetada pragmaatilist lähenemist ma ei tahaks parlamendis lõhesid lüüa üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste valdkonnas. me ei ole küll kõik üksmeelel, kuid üleüldiselt on meil selline laialdane ühtne lähenemine üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste küsimustes. ja võib-olla peamine uus asjaolu, millega me silmitse seisame, äh, on äh, majandus- ja finantskriis, äh, mis sai alguse kahe tuhande kaheksandal aastal ja tänu sellele kriisile on kannatanud üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste rahastamine, samal ajal kui tegelikult nõudlus nende teenuste järele on kasvanud. seetõttu me peamegi vaatama, kuidas seda vastuolu kõige paremini käsitleda ja, ja sellele reageerida ja ma olen ka teinud oma ettepanekuid raportis äh, selle kohta, kuidas seda teha ja veel üks teine suur muutus on minu meelest väga positiivne muutus, on Lissaboni leping. Lissaboni leppes oleme rõhutanud, et me tahaksime sotsiaalset turumajandust ja me tahame edasi arendada Euroopa sotsiaalmudelit, kaasata Euroopa Liidu äh, sotsiaalpoliitikad ja poliitilised meetmed kõikidesse meie teistesse poliitikatesse, see on siis Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel üheksa ja artikli, artikkel kolm räägib meie turumajandusest, mis on loomulikult üks meie aluspõhimõtteid, kuid sellel on oma teisi külgi, siis tuleb kindlasti silmas pidada ka Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit neliteist, mis annab meile võimaluse vastu võtta raammääruse, raam, määruse, raam dokument äh, üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste kohta. ja siis protokoll number kakskümmend kuus, äh, mis on paika pannud selle, äh, et liikmesriigid otsustavad üldist majandushuvi pakkuvate teenuste üle ja millised on nende kohustused ja sellega on seotud teised erinevad äh, eeskirjad, äh, hanke eeskirjad, äh, näiteks Euroopa Kohus käsitleb selliseid küsimusi kogu aeg, kus on tegemist, tegemist on kohtuasjadega, kus vaidlevad omavahel kas kohalikud ametivõimud ja ettevõtted või, või tarbijad seoses teenuste pakkumisega. ja minu meelest on, on olnud erinevaid otsuseid sellega seoses, nii positiivseid kui negatiivseid arenguid ja, ja negatiivseid kui positiivseid otsuseid. ja siin on näiteks, võtame sotsiaalelu asemete küsimuse, mille kohta kohtu, kohus oma otsuse langetas sõltuvalt sellest, kas ja räägiti sellest, milline see sotsiaal, sotsiaaleluase siis peaks olema, kes seda pakub ja, ja, ja kas sellest sõltuvalt on ka mingisugused äh, standardid äh, paika pandud. Need küsimused vajavad kõik arutlemist. aga nüüd tagasi teema juurde. Äh, ma olen püüdnud olla pragmaatiline, ma olen püüdnud olla pragmaatiline, aga ma ei ole kaasanud äh, oma ettepanekut konkreetselt äh, sotsiaalteenuste, äh, sotsiaalteenuste raamdokumenti või raammäärust ma arvan, et mis puudutab äh, tõhusaid äh, sotsiaalteenuseid, äh, üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid, siis ähm, see, sellisest ettepanekust ei oleks kasu, ma olen püüdnud ennekõike vaadata, millised on erinevad ühiskonnas valitsevad mured ja millised oleksid võimalikud praktilised lahendused sellistele probleemidele ja muredele. ma ei püüagi väita, et minu ettepanekud oleksid täiuslikud, ma olen val-, avatud, valmis kuulama teie ettepanekuid ja lähtudes aluslepingutest loomulikult äh, minu arust äh, meie äh, Euroopa Liidu toimimise leping on kõigi meie sammude alusdokumendiks. ja veel üks asi. meil toimus veel kolmas foorum mis käsitles äh, üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid. ma ei arva, et me peaksime korraldama neljanda foorumi. ja meie äh, komisjon peaks selle nende küsimustega tegelema. kuid äh, ma arvan samas, et on vaja mingisugust mehhanismi, mis tõukaks takka arutelusid äh, ja aitaks kaasa edusammude saavutamisele selles valdkonnas. ja minu ettepanek oleks äh, selline rakkerühm, töörühm, kuhu kaasatakse erinevad sidusrühmad, äh, muuhulgas ka meie parlament Äh, asjakohased peadirektoraadid, kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes on äh, seotud äh, selliste teenuste pakkumisega, kohalikud ametivõimud võib-olla läbi regioonide komitee või, või mõne muu mehhanismi, mitmeid erinevaid esindusorganisatsioone on ju rohkesti, keda võiks kasutada. aga ühesõnaga, ma arvan, et me peaksime lähtuma sellest põhimõttest, et meil on läbipaistev mehhanism, mis tugineb avatuse põhimõtetele ja äh, mis võimaldab kõikidel äh, sidusrühmadel aktiivselt osaleda ja hinnata äh, erinevate näitajate, erinevate teenuste arenguid ja teha ettepanekuid. ja siis võib-olla võiksime me teha selle neljanda foorumi pärast kahte aastat ja, ja see mehhanism annaks näiteks oma aruandluse, oma ettekande sellele foorumile see oleks äh, minu ettepanek äh, selle kohta, kuidas äh, parandada neid, neid teenuste, teenuste taset in-, Euroopa kodanike jaoks, Euroopa ettevõtete jaoks, sellepärast et see on ka ettevõtete jaoks oluline, kõik ettevõtted saavad kasu sellistest teenustest, mis on seotud haridusega kõik ettevõtted saavad kasu sellest, kui meil on hea tervishoiusüsteem, millele on hea juurdepääs üld, üldist huvi pakkuvate teenuste hulka kuulub ka ühistransport ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. kõik sellised teenused on olulised ka, ka ettevõtete jaoks, loomulikult räägitakse, et äh, erainvesteeringud ja erasektor on äh, majanduse käimepanev mootor, aga, aga avalikul sektoril on ka oma roll loomulikult, see on minu seisukoht ja ma ei saaks oma seisukohti loomulikult kellelegi peale suruda, aga mina arvan, et riigi, äh, sektori, ühiskonna roll öö, teenuste pakkim, pakkumisel äh, ei tohiks sattuda vastuollu erasektoriga. seoses erasektor pakub äh, samuti omalt poolt ju töökohti ja, ja, ja tooteid ja, äh, ja on ka ühiskonna jaoks väga vajalik. ja lõpetuseks ähm, vabatahtlik kvaliteetne raamistik, mida praegu välja töötatakse, olen selle kohta ka teinud ettepanekuid, selle kohta, kuidas seda parandada, kuidas seda edasi arendada lähtudes põhimõttest, et tegemist on vabatahtliku raamistikuga, seda tuleks rak-, kasutada alusena nendes liikmesriikides, kus äh, kvaliteediga on probleeme, aga seda võiks rakendada ka kvaliteedi äh, hindamiseks ja edasiste arengute alusteks liikmesriikides, äh, kus on juba mingisugused kvaliteediga seotud ettepanekud siis äh, sotsiaalkriteeriumid, nende kaasamine, äh, selle kohta olen teinud ka ettepaneku, nii nagu ka kvaliteedikriteeriumite kohta. kvaliteet, äh, kvaliteedist rääkides mõtlema ennekõike kvaliteedile nende jaoks, kes kasutavad neid teenuseid ja see peaks kehtima nii riiklike kui ka eraettevõtete poolt pakutavate teenuste kohta, kui näiteks kohalik äh, omavalitsus kasutab eraettevõtet äh, mingi teenuse pakkumisel. nii palju siis minule, minu poolt algatuseks äh, ja ma ootan juba rõõmuga meie arutelusid ja, ja loodan, et saavutame üldise kokkulepe nendes küsimustes, selline kokkulepe minu meelest üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste alas on meie kodanike jaoks äärmiselt oluline. suur tänu meie raportöörile. ja nüüd kuulame, mida on öelda variraportööridel. kõigepealt äh, Rahvapartei poolt äh, Regina Pastas. suur tänu suur tänu, proua esinaine. ma katsun teha lühidalt ja kommenteerida äh, raportööri sõnavõttu. kõigepealt tahaksin aga avaldada tunnustust härra De Rossale selle töö, tehtud töö eest ja selle dokumendi eest. ma tervitan te, härra De Rossa pragmaatilist lähenemist, mida ta siin meile tutvustas. ma arvan, et selline lähenemine leevendab pisut meie hirme. meil on olnud siin ideoloogilisi arutelusid äh, selle teema osas äh, ja on tekkinud mitmesuguseid vastuolusid, aga härra De Rossa lähenemine on kuidagi leebem ja samas äh, ei ole seatud os-, ohtu selle arutelu tähtsust ja osakaalu, me kõik oleme nõus, et sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse seisukohast, kohast on sotsiaalteenused äärmiselt olulised, sotsiaalteenused on väärika, inimväärika igapäevaelu üks osa, äh, on mitmesuguseid erinevaid teenuseid, äh, mis määravad ära selle, kas meie elam-, saame oma elu elada inimväärikalt või mitte ja mõningates ühiskonna osades äh, on äh, sellised teenused äh, haavatavad. ja kohalikud omavalitsused, liikmesriigid on pakuvad selliseid teenuseid väga aktiivselt äh, ja äh, mõningate teenuste puhul võib öelda, et äh, teenused kuuluvad liikmesriikide ainupädevusse, mis on enesestmõistetav, sellised, selliste teenuste puhul on oluline, et teenuste pakkumine toimub võimalikult kodanikul lähedaselt ja Euroopa Liidu sekkumine äh, ja ei ole teretulnud. Euroopa Liit aga omalt poolt võiks pakkuda raamistikku, mis muudaks selliste teenuste pakkumise läbipaistvaks. Äh, aga mis puudutab äh, selliste teenuste korraldamist, rahastamist, äh, siis paljud, siis meie jaoks on kõige oluline, olulisem see, et sotsiaalteenused oleksid kättesaadavad kõigile ja kvaliteetsed see, ja nende eesmärkide saavutamine toimub äh, aga siiski liikmesriikide ja kohalikul tasandil. härra De Rossa tõi siin välja ka majanduskriisi, sellest ei saa mööda vaadata ja pärast Ferreira raportit kahe tuhande seitsmendal aastal sai alguse majanduskriis ja nüüd peame me eriti tähelepanelikult olema ja eriti hoolikalt äh, kandma hoolt selle eest, et me saaksime, et need teenused oleksid kvaliteetsed ja et me liiguksime sotsiaalse turumajanduse poole. ja meie leiame, et pragmaatiline lähenemine on õige lähenemine. me ei peaks suhtuma, me peaksime vabanema oma eelarvamustest ja ja samas me ei peaks paika panema väga täpselt seda, kuidas liikmesriigid peavad oma teenuseid pakkuma. meie peaksime aga panema paika mõningad eeltingimused me peame samas teostama järelevalvet edusammude üle ja me peame püüdma leida lahendusi erinevatele mureküsimustele, äh, pidades silmas äh, tõhusust, sotsiaalset kaasamist, äh, selliste teenuste puhul ja sellega seoses oleks rakkerühma loomine erinevate esindusrühmadega meie arvates väga teretulnud lähenemine. me teeme oma muudatusettepanekuid, kuid kokkuvõttes võib öelda, et teie pragmaatiline lähenemine meeldib meile väga, iseäranis ajahetkel, kus kõik meie liikmesriigid ja meie kodanikud sõltuvad rohkem sellistest sotsiaalteenustest suur tänu ja järgmisena roheliste esindaja Kaima Telin. Je voudrais euh, remercier euh, monsieur de Ros-. suur tänu. mina sooviksin tänada härra de Rosat tehtud töö eest ta räägib põhilistest küsimustest selles vallas. mina tahaksin viidata mitmele küsimusele. me peame olema ettevaatlikud ning tagama selle, et liikmesriigid suudavad piisavaid vahendeid eelarvest suunata nendele teenustele. liikmesriigid peavad peavad säilitama piisavad eelarvelised vahendid selle tarbeks finantsteenuste maks võiks äh, siinkohal olla väga oluliseks selleks, et neid äh, avalikke teenuseid tagada. samuti peaksime olema ettevaatlikud kriteeriumide puhul, eriti kui me räägime kvalitatiivsetest sotsiaal- või keskkonnakriteeriumidest. Need peaksid olema hangete puhul äh, kohustuslikud me näeme üha enam, et äh, tihtipeale ei ole need piisavad. me peame samuti silmas pidama seda, et äh, sotsiaalteenused äh, toimivad mitte turu orientatsioonile põhineval põhimõttel. Need ei tugine turu põhimõtetele ehm, kodanike elu sõltub nendest teenustest. samuti viitaksin teatud õiguslikele alustele, mis puudutavad äh, koostööd, koostööd avalike asutuste vahel ja eraasutuste vahel. kui me räägime sotsiaalkvaliteedist, siis on oluline teatud küsimusi edendada, näiteks äh, võrdõiguslikkust miks me selle küsimusega tegeleme? me oleme selle kallal tööd teinud juba mõnda aega ja üritame selgitada, mis peale seda raportit saab. mis on need konkreetsed tulemused, mida me oma kodanikele saame näidata, sellele peaksime me mõtlema täna. roheliste nimel soovin mina anda selgeid vastuseid muudatusettepanekute näol, suur tänu! suur tänu, nüüd on täiendavalt soovinud sõna härra Faber, palun. suur tänu, minu mure seisneb selles, et äh, raportis, mille on koostanud äh, härra De Rossa. ei tohiks olla liiga umbmäärane. me peaksime selgelt paika panema, et teenuste erastamine põhjustab üldiselt äh, probleeme tundub, et võib-olla me peaksime uuesti alustama. kas on mingi probleem? sooviksin teie tähelepanu pöörata sellele, et erastamine, millest me räägime, avalike teenuste erastamine põhjustab äh, alati nende teenuste kvaliteedi halvenemist, need äh, muutuvad kallimaks ka. miks me räägime teenuste erastamisest? toodete tootmisel on alati nõudluses kõikumusi. erastamine algas Suurbritannias ning on äh, põhjustanud sellise olukorra, mis on veelgi halvem kui enne. mina ei tahaks, et see raport äh, muutuks selliseks nagu enamus äh, raportitest, ehk siis millekski, mis on väga ebamäärane ning täiesti ebaselge. suur tänu! proua Mooran, palun. suur tänu, proua esimees. mina tahaksin tunnustada kolleeg De Rossa tööd. meie töörühmas Euroopa Ametiühingutega ning Euroopa Parlamendiga on meil olnud võimalus nendest küsimustest rääkida ning äh, tegemist on olnud väga sisuka aruteluga. dokument peegeldab ka seda. ma sooviksin rääkida sellest, mida mainis äh, proua Pastusi teine kolleeg, me peame olema väga ettevaatlikud, see on tõsi. me ei saa eeldada, me ei saa nõuda liikmesriikidelt, et nad kõike teevad. me ei saa öelda, et et äh, riigieelarvet peab paremini käsitlema, see peab olema tasakaalus, olge ettevaatlikud, kui ta ei ole tasakaalus, siis, siis me teeme midagi seoses Euroopa Sotsiaalfondiga, nagu me juba hommikul rääkisime. loomulikult liikmesriigid soovivad praegust äh, üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste rahastamist hoida, kuid me ei saa nõuda liikmesriikidelt kõike me peame olema ettevaatlikud. loomulikult me võime kokku leppida, et üldiselt peaks äh, neid äh, üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid pakkuma nii linna kui ka maapiirkondades. arutasin seda ka meie raportööriga. samas aga peame olema ettevaatlikud, et me ei tohiks survestada neid erinevates küsimustes ja valdkondades, sest see võib äh, meie vastu töötada ning sellel võivad olla negatiivsed tagajärjed, mis puudutab kodanike arusaama Euroopa Liidust. suur tänu, nüüd annaksin sõna komisjoni esindajale. proua Concheta Coldera, palun, sõna on teil suur tänu, mina sooviksin kõigepealt härra De Rossat selle huvitava ja ülevaatliku raporti eest õnnitleda. me näeme, et tegemist on väga põhjaliku analüüsiga, mis puudutab sotsiaalteenuseid ja erinevate sidusrühmade osakaalu. komisjon jälgib suure huviga selle raporti arutelu. me teame, et sotsiaalteenused on ühiskon-, Euroopa ühiskonnas väga olulised nagu me oma kahe tuhande seitsmenda aasta teatises viitasime, kus me panime paika eesmärgid ja põhimõtted, mis puudutasid sotsiaalteenuseid, siis need teenused, teenustel on väga oluline roll ja need peavad puudut-, olema seotud kõikide ühiskonnakihtidega. ning me ei räägi siin ainult kulu, me ei räägi kuludest, vaid me räägime investeeringutest. mul on väga hea meel, et seda on äh, raportis äh, arvestatud ning loodetavasti raportöör äh, suudab saavutada konsensuse, see on väga oluline. sooviksin meenutada, et äh, teenuste finantseerimine on liikmesriigi pädevuses. komisjon aga aitab liikmesriike korraldada kõrgekvaliteetseid, tõhusaid ja taskukohaseid sotsiaalteenused teatud viisidel esiteks, ähm, sotsiaalkaitse töörühmas oleme me töötanud äh, vabatahtliku töö raamistikuga kallal ning me jätkame tööd äh, samal viisil, nagu härra De Rossa mainis ka oma raportis, et seda vabatahtlikku raamistikku paika panna. me loodame, et ametivõimud liikmesriikides mõistavad, et Euroopa Liidu reeglid, avaliku hanke reeglid ja teised reeglid kehtivad nende teenuste puhul nii kaua, kui need on äh, majandustegevuste valdkonnas. kaks tuhat seitse avaldatud dokumendis panime me paika ka interaktiivsed informatsiooniteenused, kus kodanikud ja ametivõimud võivad äh, küsida küsimusi nõudmiste kohta ja oleme teinud jätkuvat koostööd ning meil on paida, paigas uus juhend ning mis vastavad nendele kriteeriumidele, mida ma varem mainisin. peatselt on meil paigas ka koolitusjuhised kohalikele ametivõimudele, et nad saaksid Euroopa Liidu juhiseid paremini kasutada. praegu on just väga hea aeg selle raporti jaoks, selleks aruteluks sest komisjon mõtleb hetkel kahe kõige olulisema seadusandluse osa ülevaatamist, riigiabi ja avalik, riigihanke reegleid Artmarki pakett riigiabi puhul ning riigihanke küsimus eh, korras on meil tehtud eh, roheline raamat ja komisjon kuulab väga suure huviga teie arutelu ning loeb teie ettepanekuid ning nagu me näeme, siis mõningad nendest ettepanekutest on äh, siin juba kajastatud ja väga oluline on näha, ku-, kuidas see konsensus saavutatakse. sooviksin lisada veel ühte asja, mis ei ole ilmselt Rosale üllatuseks. me oleme veidi skeptilised, mis puudutab äh, selle rakkerühma loomist. paljudest sidusrühmadest koosneva töörühma loomist. meil on vaja olla pragmaatilised ning kasutada ära neid olemasolendeid, vahendeid. me ei jaga seda nägemust, et see eden-, esindaks piisavalt paljusid. meil on vaja head foorumit, mis puudutab äh, sotsiaalteenuseid. meil on mitteametlik töörühm, mis selle küsimusega tegeleb, nad on juba kokku pannud väga hea ja ülevaatliku raporti, millele te olete oma raportis viidanud. ning ma arvan, et me jätkame seda arutelu, mis puudutab Euroopa Liidu reegleid ning silmas pidades seda, et praegu on just hea aeg seda arutelu pidada, arvestades eelseisvat sündmusi, suur tänu! Äh, suur tänu komisjonile. nüüd annan uuesti sõna meie raportöörile, härra Terossale. suur tänu, mul ei ole väga palju lisada. ma arvan, et liikmed peavad oma fraktsioonis äh, neid ettepanekuid arutama ning vaatama, milliseid muudatusettepanekuid nad soovivad teha mul on väga hea meel nendega kohtuda kas äh, eraldi või, või fraktsiooniga mul on väga hea meel selle üle, et kõik on äh, seda raportit tunnustanud. ma ei tea, kas te teate, et ükskõik äh, kui hea on raport, siis muudatusettepanekuid tuleb alati. ma üritan tagada seda, et me suudame, saavutaksime konsensuse ilma kukkumata kolleegi poolt mainitud äh, lõksu, kus tule, lõpptulemus oleks liiga üldsõnaline. meil on vaja midagi, mis tegelikult lisab väärtust äh, ja see on see, mida sidusrühmad meilt ootavad. parlamendiliikmetena ja kaasotsustajatena koos komisjoniga on meil väga oluline roll siin tervitan ka neid nägemusi, mida väljendas komisjoni esindaja. loomulikult on siin teatud äh, probleeme selle rakkerühma küsimuses. põhimõte on seal, meil on vaja mingit äh, asutust, kes nendega küsimustega tegeleks mina usun, et äh, ükskõik ähm, milline on see Sotsiaalkaitsekomitee töö olnud siiani, kuid äh, nemad ei äh, kata kõiki neid küsimusi, meil see ei peaks olema nii, et aeg-ajalt vaid konsulteeritakse, meil on vaja dünaamilist mehhanismi, peab olema pidev suhtlemine sidusrühmadega ning loomulikult äh, võiks kaasata kõiki neid, kes äh, sellega pidevaltki tegelevad. kuid meil on vaja dünaamilist protsessi. ning see võiks olla selle raporti võtmeküsimuseks. ükskõik, milline see koosseis oleks, me võime seda arutada kuid me peame rõhutama seda, et see peab olema läbipaistev ning avatud, muidu see ei tööta, muidu on tegemist jällegi ühe rühmaga, kes istub suletud uste taha ja arutab midagi omavahe, omakeskis ning midagi ei toimu. tegemist peab olema avatud töörühmaga. me võime sellest veel rääkida ning äh, mõningatele sidusrühmadele on mul juba oma vastused koostatud, kellega ma konsulteerisin Neil oli väga huvitavaid kommentaare, osasid neist saan ma kaasata, osasid mitte, kuid see on jällegi osa protsessist. Teil on seal äh, muudatusettepanekute kuupäev, mis on vist kahekümne kolmas märts, see on juba üsna peatselt. ehk siis töö algab, suur tänu! suur tänu, ma tahtsin öelda et ma tänan kõiki neid, kes osalesid arutelus. Äh, tähtajad on järgmised, järgmisel nädalal, kahekümne kolmandal märtsil on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. ja arutelu muudatusettepanekute üle toimub kolmeteistkümne, neljateistkümnendal aprillil, kui toimub järgmine komisjoni koosolek ja muudatusettepanekute vastuvõtmine kahekümne neljandal, kahekümne viiendal mail toimuval koosolekul ja see raport esitatakse täiskogule juunikuus. selline on meie kava. seega me oleme selle päevakorrapunkti ammendanud ja võime edasi liikuda päevakorrapunkti number kolmkümmend kaks juurde, eh, mille teemaks on töötajate vaba liikumise edendamine Euroopa Liidus ja meie raportööriks on härra Unguriano Rahvapartei fraktsioonist. palun, sõna on teil. tänan esinaine. see raport käsitleb väga olulist teemat, nimelt töötajate vaba liikumist. nagu te teate, rohkem kui kümne aasta jooksul on Euroopa Liidus keskendutud selle arutelu käigus, milline on kasu ja milline on ühtse turu tekkimisega tekkinud väljakutsed, kui me räägime viiest vabadusest, kapitali, töötajate, teenuste ja töötajate vaba liikumisest ja täna me ikka veel arutame nende küsimuste üle. Äh, räägime töötajate vaba liikumise teemal, seades kahtluse alla siiani saavutatu. pärast komisjoni teatist äh, kui käsitleti neid probleeme, mis tekivad töötajatel, kui nad oma ameti tõttu liiguvad ringi, komisjon Äh, peegeldas nii-öelda hetkeseisu, kuid äh, kahjuks ei pakkunud välja piisavalt meetmeid selle olukorra parandamiseks. minu raport keskendub sellele, et esile tuua kõige pakilisemad probleemid ning pakkuda välja lahendusi neile. minu põhiliseks mureks oli selgitada, miks Euroopa Liit ei peaks nägema töötajate liikumist kui kahjustavat mõju riiklikul tasandil äh, ja töökohtade kaotust, kui barjäärid liikumisele kaotatakse. Pole mingisugust loogikat ja põhjendust nende barjääride säilitamiseks. asi ei ole niivõrd kinni poliitikas ja ideoloogias, see on puhtalt majanduslik mõtlemine mitmetes komisjoni dokumentides ja mitmetes andmetes on juba räägitud sellest, kuidas töötajate liikumine tegelikult toonud kaasa Euroopa Liidus positiivseid mõjusid. seega ei ole mõtet karta, et tulevikus hakkavad tulema tohutud töötajate massid idast, sest ähm, liikumine teise riiki töötamise e, e, eesmärgil e, eeldab täiendavaid kulutusi, uue kultuuriga harjumist, keele omandamist ja selline üleminek ei ole igale ühele kerge. aga need, kes töö pärast ringi liiguvad, tegelikult ei muutu koormaks vastuvõtja riigis. Nad tegelikult täidavad neid lünki, mis on tööjõuturul tekkinud töökohtade täitmisel. ja kui me räägime nüüd põhilistest seadusaktidest, siis ma viitan kahele direktiivile, direktiivile kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend kuus. mõlemad on olulised, kuna nad käsitlevad veel kehtivaid takistusi ähm, võrdõeliste pereliikmetele ja diplomite kvalifikatsioonide tunnustamist ja nende aspektide positiivne lahendamine, arvestades praegust hetkeolukorda, oleks saavutatav, kui siseriiklik õigus viidakse kooskõla äh, ühenduse strateegiatega. ja selles osas me oleme juba komisjoniga kokku leppinud. teine oluline aspekt on see, et minu arvates töötajate vaba liikumine tähendab tihedat kooskõlastamist tööjõupoliitika, sotsiaalkindlustuse, hariduse, maksu ja teiste poliitikatega. mis vastasel juhul hakkaksid takistama neid, kes sooviksid kasutada oma õigust tööle. on neid, ka neid, kes tunnevad muret selle peale, kuidas hakkab strateegia kaks tuhat kakskümmend -20 mõjutama töötajate vaba liikumise õigust, ma arvan, et nende õiguste kasutamist tuleks tugevdada. ja see peaks kuidagi kajastuma ka strateegias kaks tuhat kakskümmend. töötajate geograafiline ja kutsealane liikuvus on oluline ka äh, strateegias kaks tuhat kakskümmend sätestatud äh, tööhõivemäärade eesmärgi saavutamiseks ja samas eh, tuleks eh, rohkem pöörata tähelepanu ka formaalsele ja mitteformaalsele haridusele. ja me peaksime välja selgitama, kes on meie tegelikult liitlased ja meie vastased. samuti on vaja kõrvaldada põhjendamatud haldusbarjäärid ja see peaks olema üheks prioriteetseks tegevusvaldkonnaks. Eh, see oli ülevaade minu raportist ja loomulikult ma olen valmis ära kuulama äh, teie seisukohad ja märkused kolleegidelt. suur tänu. suur tänu raportöörile ja nüüd variraportööride sotsiaaldemokraatide ähm, nimel proua Blikivitšõte ja ma loodan, et ma hääldasin teie perekonnanime õigesti suur tänu raportöörile, härra Ungreanule. ma toetan tema raportis välja toodud peamisi mõtteid ja ka meetmeid, mida ta on välja pakkunud. me oleme kõik nõus sellega, et töötajate vaba liikumine kujutab endast ühte põhivabadusi Euroopa kodanike jaoks. mis tähendab seda, et selles valdkonnas ei tohiks olla diskrimineerimist ja töötajad, kes liiguvad ühest Euroopa Liidu liikmesriigist teise, peaksid saama võimaluse kasutama oma õigusi kõikides valdkondades, sotsiaal, haridus, tervishoiu valdkonnas. Neil peaksid olema tagatud võrdsed võimalused ja need võimalused peaksid olema kättesaadavad ka nende pereliikmetele kuid samas ei tohi silmi kinni pigistada tegelikkuse ees. ja kahjuks töötajate õigusi rikutakse sageli. tihti teisest liikmesriigist äh, saabunud töötajaid diskrimineeritakse. eelkõige seetõttu, et nad ei tunne vastuvõtja riigi keelt, ei tunne selle riigi Äh, õigussüsteemi. Äh, nad peavad läbi tegema väga raske kohanemisperioodi. ja tööandjad võivad seda ära kasutada, pakkudes neile madalamat palka ja jättes nad ilma sotsiaalsetest tagatistest. ja minule teeb eriti muret järgmine probleem ja ma teadvustasin endale neid probleeme siis, kui ma töötasin Leedu sotsiaalministeeriumis nimelt seda, et, et need sellised inimesed äh, väga sageli töötavad ebaseaduslikult või varimajandussektorites. võitlus sellise ebaseadusliku töötamise vastu peaks olema üks meie põhiülesandeid, sest äh, sellised töötajad tekitavad kahju liikmesriikide majandusele, kuna nad ei maksa maksusid samas neil puuduvad igasugused sotsiaalsed tagatised. ja me peaksime sellele küsimusele keskenduma. ja veel, ma olen täielikult nõus raportööriga, kes väidab, et on viimane aeg hakata arutama vajadust äh, üleminekuperioodi järgi, kui me räägime töötajate vaba liikumisest. kaheksa liikmesriigi jaoks üleminekuperiood hakkab lõppema, kuid on jäänud veel Bulgaaria ja Rumeenia. Euroopa Komisjoni teadis eh,, analüüsid ja statistilised andmed näitavad, et need liikmesriigid, kes ei rakendanud üleminekuperioode, ei ole sugugi pettunud selles ega ja neil puuduvad kaebused eh, nõnda uutest liikmesriikidest tulnud töötajate suhtes. ja ma arvan, et need liikmesriigid, kes jätkuvalt rakendavad üleminekuperioodi, peaks äh, mõtlema nende asjade peale. ja me ei peaks olla, me ei peaks kartma ka liitumislepingute läbivaatamist. see on oluline ka järgmisel põhjusel. sageli võib tekkida mulje, et Euroopa Liit ei ole üks ühtne perekond Äh, jääb mulje, et Euroopa Liidus kehtivad topeltstandardid. Äh, et on teatud Euroopa kodanike kategooria, keda peetakse paremaks kui teatud liikmesriikide kodanikke, kes on tulnud nendesse riikidesse ja mul on ka kirjalikud küsimused volinik Andorile saadetud selle küsimuse osas ja ma olen saanud ka talt kirjaliku vastuse äh, ja tema vastuses on, ta kirjutab, et ka liik-, Euroopa Komisjon on pöördunud liikmesriikide poole üleskutsega üle vaadata äh, töötajate vaba liikumisega seoses kehtestatud üleminekuperioodi põhimõtteid, sest need vabalt liikuvad töötajad aitavad meil taastada oma majandust, saavutada stabiilsus majanduses ja tagada heaolu. ja veel üks praktiline küsimus. võib ju arvata, et et äh, on lihtne liikuda ühest liikmesriigist teise. ja selles küsimuses arvamused lahknevad. komisjoni teatises on ka teatud arvandmeid, mis tõestavad, et, et protsentuaalselt väga vähe inimesi elab teises liikmesriigis ja mitte oma koduriigis. kuid loomulikult olukord erineb riigiti meil on selliseid väikeriike nagu Leedu näiteks, kus umbes sada tuhat tööealist elanikku lahkub Leedust ja selle lahkumise mõju on väga tuntav ja seetõttu me peaksime nii komisjoni kui nõukoguga koostööd tegema selleks, et välja selgitada parimad tavad ning näidata, millist kasu toob töötajate vaba liikumine liikmesriikide majandusele. me peaksime tõestama, et eh, sellest tõuseb kasu kõikidele liikmesriikidele. suur tänu. järgmine sõnavõtja on proua Kornelissen Rohelistest um,. I'd like to thank the raport- ma tahaksin tänada raportööri selle raporti eest ja mul on väga hea meel eriti lõike neliteist üle, kus jõuliselt kutsutakse üles äh, loobuma ülemineku tõketest. minu koduriigis Hollandis äh, kehtib veel rida tõkkeid teatud liikmesriikide suhtes, mille tagajärjel ekspluateeritakse nende riikide töötajaid ja ekspluateerimine on pehmelt välja öeldud, see on tõeline valge orjus. ja see on kohutav, mis need tõkked võivad endaga kaasa tuua. raportis samuti räägitakse sellest, et me peaksime rõhutama rohkem äh, töötajate liikuvuse positiivset mõju, see on hea ja samas me peaksime uurima ka, millised on nende üleminekumeetmete negatiivsed mõjud arvestades, et eel seisab Horvaatia liitumine Euroopa Liiduga ja ma olen kindel, et Hollandi valitsus kindlasti taotleb äh, üleminekumeetmed Horvaatia suhtes, äh, kuigi selleks pole mingeid põhjendusi. ja me peaksime jõuliselt näitama, et see ei ole hea mõte. Äh, te tõstatasite, e-, tõstatasite esile mitmeid olulisi tõkkeid, mis raskendavad liikuvust näiteks äh, samasooliste abielude tunnustamine, partnerite äh, kooselu tunnustamine, mis raskendab äh, selle kategooria inimestel välismaal elamist ja töötamist need, kes on soovahetusoperatsiooni teinud, nendel on väga raske sageli saada dokumente, kus oleks nende uus sugu näidatud diskrimineeritakse äh, inimesi, kes töötavad teises liikmesriigis ja selles mõttes Holland on tõesti halvaks näiteks. Äh, olenevalt sellest, kas inimene on Rumeenia või Bulgaaria päritolu, neil kõigile viidatakse kui poolakatele ja see on nagu halvustav nimi. selle vastu tuleks võidelda äh, Euroopa Liidus ja seda tõsiselt. me arvestades seda, et praegu on äh, säästumeetmed rakendatud, kasinusmeetmed tarvitusele võetud liikmesriikides ja seetõttu üritatakse äh, vähendada kulutusi sotsiaalkulutustele, eriti nende inimeste puhul, kes äh, liiguvad teistesse liikmesriikidesse. ja ainult need, kes maksavad maksusid selles konkreetses limeriigis, saavad neid meetmeid kasutada, mida riik pakub ja samuti ma tahaksin mainida seda, et me peaksime rääkima sellest, et need inimesed jäävad ilma hääletusõigusest ähm, riiklikel valimistel, kui nad töötavad välismaal. ja mõnedes liikmesriikides tekib raskusi ka äh, üle-euroopaliste valimistel osalemisega, kuigi nad jätkuvalt elavad Euroopa Liidus ja see on naeruväärne olukord ja ma koostööd raportööriga ja koostan ka äh, muudatusettepanekuid, et äh, see teema oleks äh, täielikult hõlmatud. suur tänu ja ka Emilia Turunen, palun. kasutan sama mikrofoni nagu teie. suur tänu selle raporti eest ja minu poolt ka mõningad kommentaarid. ma arvan, et me peame keskenduma takistustele meie liikumises, aga ma arvan, et me peame parandama ka meie teksti selles osas, mis käsitleb rändajate kaitset, me teame, et rändav tööjõud on väga haavatav paljudes liikmesriikides, neid ei, nende kaitse pole täielik ja sageli nende töö on nõndanimetatud ebakindel töö äh, nii-öelda alltööturul. me peame selle küsimusega tegelema, me, kui me tahame näha rännet, siis see ränne peab olema ka väärikas nii-öelda ja sõnastused selles osas võiksid olla jõulisemad, nii et äh, vastuvõtja maa tingimusi rakendatakse töötajate puhul, kui tegemist on näiteks töötajatega Hollandist või ükskõik millisest teisest liikmesriigist, igal juhul peaks rakendama võrdseid õiguseid ja võrdseid standardeid, see on ka üks lähenemine, mis tuleks raportisse kaasata. paraku praeguses Euroopa Liidus see nii ei ole ja see pole õiglane nende suhtes, kes liiguvad ja samuti äh, selline ebaõiglane lähenemine mõjutab äh, palkade taset äh, ja töötingimuste taset, aga muidu väga hea raport ja meie komisjonis on see meie kõigi jaoks loomulikult tähtis raport. suur tänu ja järgmine sõnasoovija, proua Elizabeth Morin-Chartier. suur tänu, proua esinaine tahaksin tänada raportööri äh, härra Ungurjanut tehtud töö eest. leian, et äh, tegemist on kõrgetasemelise raportiga, kõrge, väga kvaliteetse raportiga, kus äh, on lähenetud teemale praktiliselt. mina isiklikult toetan mobiilsust, ma arvan, et meil kõigil on mobiilsusest Euroopas kasu. ja ma usun, et me peame konstrut-, konstruktiivselt tegelema liikuva tööjõu küsimusega. liigne kaitse ei ole ka vajalik, aga me peame tagama selle, et liikuvust, liikumist näha, nähataks lisandväärtusena ning et liikuva tööjõu oskusi võetakse arvesse mul on üks äh, ka. Äh, palun äh, jätkake. kas ma pean jätkama või peame ma uuesti alustama? ma jätkan. ma arvan, et mis puudutab tööjõu liikuvust, siis tööjõu liikuvust peab nägema lisandväärtusena ja sageli ei ole tegemist äh, väga äh, haritud inimestega, aga äh, neil peaks olema ka õigus siiski lisatöö oskuste omandamiseks ja ma arvan, et me peaksime ka tunnustama neid oskusi, mida töötajad saavad liikudes. rändamine, liikumine on aidanud neile ennast täiendada, rändamine eeldab äh, kohanemisoskust ja nii edasi ja nii edasi, nii et ähm, hinnates tööjõuoskusi peaksid olema ka välja toodud oskused, mis on seotud seoses, äh, seotud äh, rändamisega ähm,. ma ja seda tuleks tunnustada siis, kui inimene on juba rännanud äh, me ei peaks mõtlema ainult sellele, et äh, kas inimene võib või ei või liikuda, aga ma arvan, et liikumisega seotud oskused äh, ei tohiks ka tähelepanu alt kõrvale jääda. Ähm, aga muidu ma leian, et äh, mingisugust ülekaitset ei ole ka vaja, aga, aga minu jaoks on oluline nende oskuste tunnustamine. Vladimir ja siis härra Trosa. ja tänke. suur tänu ka mina tahaksin tänada raportööri selle raporti projekti eest. tegemist on väga hea alusdokumendiga meil, aga me saame jätkata tööd siin komisjonis ja ka kogu parlamendis tervikuna. Joe Higgins oli selle küsimuse variraportöör, tema valiti aga Iiri parlamenti, seetõttu jätkan mina tööd selle küsimusega tema asemel. ja ma tooksin siinkohal välja asjaolud, millele mina keskenduksin selles raportis. ma tahaksin vaadata, millised on võimalused liikmesriikide, seoses liikmesriikide liikmesriikide eranditega äh, ja kuidas saab rakendada, kuidas saab pärast erandeid täielikult toetada töötajate vaba liikumist. Äh, oluline on, et liikmesriikides oleksid paigas äh, õigusaktid, mis tagaksid võrdse palga, võrdsed töötingimused võrdse töö eest sotsiaalse kaitse sätted peavad olema paigas. ühesõnaga, oluline on minu jaoks see, millisel määral liikmesriigid koguvad andmeid lähetatud töötajate kohta ja, ja nii edasi, et teostada järelevalvet nagu kord ja kohus erinevate kohustuste üle, alampalga maksmise kohustus ja nii edasi ja nii edasi. siis sotsiaalkindlustusmaksete kohustus, kui lähetuse, lähetuse pikkusest lähtuvalt äh, ja nii edasi. mis puudutab Euroopa Liitu, siis äh, pöörduksin tagasi teema juurde, mille tõstatas kolleeg just hetk tagasi nimelt äh, samasooliste abielud äh, ja nende põhiõiguste tagamine, nii nagu ka kõigi põhiõiguste tagamine Euroopa Liidus kõikides äh, Euroopa Liidu piirkondades. mina tahaksin juhtida sellega seoses tähelepanu sellele, et mõningates liikmesriikides, nagu ma olen märganud, ei tegeleta selle diskrimineerimise küsimusega ja diskrimineerimise väljajuurimise küsimusega absoluutselt. võtame siin näiteks Bulgaaria ja Rumeenia. ja kahe tuhande neljanda aasta liitumisega liikmesriigid ma olen nõus kolleegidega äh, meie komisjonis, et igasugune diskrimineerimine ükskõik millistel alustel tuleb lõpetada. härra De Rosa, suur tänu! mõningad kommentaarid ka minu poolt. Äh, omal moel äh, on seotud äh, meie tänane arutelu sellel teemal, meie eelmise aruteluga tega täna, ehk siis üldist äh, huvi pakkuvate sotsiaalteenuste tuleviku aruteluga. Äh, loomulikult liiguvad töötajad on ka huvitatud üldist huvi pakkuvatest sotsiaalteenustest ja ma arvan, et piisavalt ei ole veel pööratud tähelepanu nendele töötajatele, kes sellele liikuvale tööjõule, kellel on pere, kas äh, me eeldame, et nad liiguvad liikmesriigist liikmesriiki ja jätavad äh, oma pered maha oma koduriiki või peame võtma arvesse ka asjaolu, et äh, mitte kõik liiguvad töötajad ei ole üksikud, neil on pered, nad vastutavad oma perede eest ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, oma laste eest, seda tuleks kindlasti arvesse võtta. ja veel mina olen pärit Iirimaalt, Iirimaa oli äh, üks nendest liikmesriikidest, kus äh, ei rakendatud üleminekumeetmeid äh, tööjõule uutest liikmesriikidest kahe tuhande neljandal aastal. ja meie kogemused olid positiivsed. meile tuli sadu tuhandeid töötajaid erinevatest Euroopa piirkondadest, aga oli ka Äh, üks, aga, aga osa sellest tööjõust kasutati väga kurjasti ära, äh, põhimõtteliselt inimestel puudus juurdepääs äh, väärikale palgale, palgale, mida said teised, kes töötasid samas, sama töö tehes põhimõtteliselt tööohutuse ja tööturvalisuse põhimõtteid eirati ja nad elasid lihtsalt varjualustes ja nii edasi nii et äh, ma arvan, et kindlasti üks asjaolusid, mida tuleks arvesse võtta, rääkides töötajate vabast liikumisest, oleks äh, äh, see, et liikmesriikidel peavad olema töö järelevalvemeetmed paigas ja nad peavad suutma kanda hoolt selle e-, eest, et, et kaitstaks töötajaid äh, ka selles osas, et neid ei kasutaks kurjasti ära äh, palga osas, töötingimuste osas äh, ja nii edasi. kui me avame oma turud, kui me avasime oma turu sellele tööjõule, siis me tervitasime neid ja meil tegelikult oli rohkem äh, tööde juha, juhte, kui meil oli äh, töökaitseinspektoreid tol hetkel äh, Iirimaal. ühesõnaga, me peame tagama seda, selle, et äh, inimesed, kes tahavad uusi kogemusi koguda mujal ja kes tahavad õppida mujal, kes tahavad liikuda, ja nii edasi ja nii edasi, ei, et need inimesed ei satuks olukorda, mis on meie kõikide jaoks täiesti vastuvõetamatud. suur tänu! ja meil on siin sõnasoovijaid mitmeid, kuid ma annan sõna meie raportöörile ja komisjonile, härra Dmitrios või härra Feri, kes soovib sõna mina olen Marko Fääri, mina võtan sõna, mina vastutan Eurostist, ehk siis tegemist on võrgustikuga, kes äh, aitab kaasa töötajate vabale liikumisele Euroopas. sellepärast, et seadusandjad otsustasid äh, töötajate vabale liikumisele anda ka õiguslikud äh, vahendid õigusliku masinavärgi ja selle toetamiseks ja meie ülesandeks on ka liikmesriiki, riiklasid toetada selle äh, eesmärgi poole liikumises. kõigepealt tahaksin tänada raportööri raporti ees, mis on väga huvitav ja väga äh, laiaulatuslik, aga mul on oma kommentaarid selle kohta, tahaksin öelda, et äh, meil on, äh, töötame praegusel hetkel reformi kallal, mis oma võrgustiku osas meie ülesandeks on ka majand-, ettevõtete hu-, vajaduste kallal töötamine liikmesriikides on äh, küll tööpuuduse tase kõrge, kuid samas on ka veel mehitamata ametikohti ja me püüame kasutada oma äh, vahendeid selleks, et paremini aidata kaasa tööturu kasutamisele äh, vastavalt Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidega. siis veel äh, ettevalmistustööd parlamendi ja teie komisjoni poolt tehtud ettepaneku osas EURES-iga seoses noorte inimeste küsimustes, me peame aitama noortel inimestel liikuda ja samuti äh, toetama väikeseid keskmise suurusega ettevõtteid äh, keele õppimisele ja juhul, kui väiksed keskmise suurusega ettevõtted palkavad teisest liikmesriigist pärit inimese. meie partnerid, Eurosi partnerid praegusel hetkel on äh, erinevad äh, era- ja avalikud ettevõtted, äh, agentuurid, Äh, agentuurid liikmesriikides, aga mm, tulevikus võiks meie partnerite ringkond olla laiem mm, tööturule, nagu näiteks ametiühingud, kohalikud omavalitsused, äh, eraagentuurid mm, äh, ja, ja nii edasi ja nii edasi, need, neid tuleks ka tulevikus arvesse võtta, vähemalt kaaluda töö turu vaba liikumist toetades ja nüüd annaksin sõna edasi meie juriidilisele eksperdile, suur tänu! proua president, ütleb teine komisjoni esindaja. ja teisest küljest ma peaksin ütlema, et meie teenistus jagab ka äh, väga paljusid teie kommentaare ja, ja tahaksin kõigepealt tänada raportööri töö eest. töötajate vaba liikumine äh, on individuaalne õigus lähtuvalt aluslepingu artiklist nelikümmend seitse on kõikidel liikmesriikide kodanikel õigus minna otsida tööd teisest liikmesriigis, tegemist on õigusega, mille puhul ei tohiks mille puhul ei tohiks esineda mingisugust diskrimineerimist sõltuvalt ükskõik millistest alustest ja Äh, me tahaksime, et äh, inimeste õigused oleksid tagatud ja meil on oma sotsiaalõiguste, õigused lähtuvalt äh, artiklist viis, mida tuleb kindlasti rakendada, kui ja ühesõnaga, meil on terve rida erinevaid artikleid, kuid praktikas äh, on esile kerkinud mitmesuguseid probleeme ja ma arvan, et nende praktiliste probleemidega tulebki tegeleda, et põhiõigused äh, toimiksid ka reaalsuses. esimene ülesanne on vaadata meie õigusraamistik äh, hetkel üle, tagada erinevate õiguste nähtavus, teavitamine nendest õigustest, mis on seotud kodanikega, kes otsivad koht, töökohti teistes liikmesriikides, kolivad koos oma peredega või mitte. meil on ja me peame vaatama, millised on võimalused tagamaks, et neid õigusi tulevikus paremini rakendatakse, paremini kasutatakse. meil on komisjoni tegevuskava järgmiseks aastaks ja võib-olla esitame ka täiendavate täiendava ettepaneku selle kohta, kuidas selliseid õigusi tulemini, tulevikus paremini, paremini jõustada. ja me leiame, et töötajate vaba liikumine on põhiõigus, mida tuleks tulevikus paremini jõustada. suur tänu, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et meil on väga hea meel, kui komisjoni esindajad osalevad äh, meie aruteludes äh, ja teie ülesandeks äh, on äh, anda teile, meile teie ekspertteadmisi, mitte hinnata liikmete tööd, teil on algatuse õigus ja algatuõiguse vallas on teil lausa monopol ja teie ülesanne ei ole hinnata, kas meie kolleegide ettepanekud on head või mitte. ma arvan, et te teete seda siiski viisakusest, aga juhtisin teie tähelepanu sellele, et meil oleks õige ettekujutus meie institutsioonide vahelisest tasakaalust, aga nüüd raportöör. Uh, uh, suur tänu, räägitud on nii palju, ütleme, et kõik kommentaarid olid väärtuslikud mul on väga hea meel, et valdavalt oleme me ühel meelel, et me liigume ühes suunas. ma üritan teha lühidalt. ühine nimetaja on diskrimineerimise vältimine, ehk siis me ei soovi diskrimineerimist, seda ei saa kuidagi õigustada kaasaegset orju, kaasaegne orjus on küll tegelikkus, kuid Äh, minu arvates on see vähenev nähtus. panin tähele ka väga head ähm, kirjeldust olukorra kohta praegusel hetkel. Ähm, migranttöötajate probleem oli liialdatud ja mida me hetkel näeme on see, et mitmetes liikmesriikides on see läbi tehtud. Nad on selle omal nahal läbi elanud ja tegelikult oli see pigem positiivne. võõrtöölistega ei olnud mingisuguseid probleeme, peaaegu üldse mitte. siinkohal viitaksin taas Iirimaa näitele Iirimaal tekkisid väga head äh, suhted äh, Rumeenia, Bulgaaria töötajatega ilma praktiliselt probleemideta. seda peame ka läbi mõtlema. mitmed kõnelejad viitasid sotsiaalkaitsele ja sellega seotud probleemidega võib-olla me peaksime kõigepealt äh, ehk siis ei peaks kõigepealt äh, majandusliku küljega tegelema, ehk siis lähtuma probleemist, et kas neil on õigus töötada või mitte. me peaksime selle majandusliku külje kõigepealt lahendama. komisjoni märkused on teretulnud selle paradoksilise olukorra tunnistama, kus meil on äh, vabad töökohad, samal ajal kui meil on majanduskriis. noorte tööhõive on jällegi siinkohal arvestatud. ma võib-olla viitaksin millegile, mis mind üllatas oli see olukord Hollandis, kus äh, rumeenlasi ja bulgaarlasi tuntakse kui poolakaid, see on üsna veider. Äh, äh, poolakad on üsna hea võrdlus ma ei tea, kas teistes riikides peaks poolakaid siis rumeenlasteks kutsuma. kuid põhimõtteliselt meil on väga hea baas, mille põhjal tööd teha loomulikult ma olen mõttevahetust valmis jätkama ning selle raportiga edasi töötama, suur tänu! suur tänu! muudatusettepanekute tähtaeg, esitamise tähtaeg on kakskümmend kaks märts, järgmine päevakorrapunkt ja sellega seoses anname sõna kolleeg Richard Falberile, et läbi vaadata sada viiskümmend viis muudatusettepanekut tema raporti kohta sotsiaalpoliitika, tööhõive ja sotsiaalsete standardite edendamine ning Euroopa ettevõtete sotsiaalse vastutuse välispoliitiline mõõde. raportöör, teil on sõna. suur tänu alustaksin veidi, veidi ebatavalisel viisil äh, Tšehhi muinaslooga, mis puudutab kassi ja koera, kes küpsetasid kooki. kass lisas hiiri ning äh, koer loomulikult äh, pani juurde konte. peale seda, kui kook oli valmis, oli väga suur, siis äh, läks mööda üks suur kuritahtlik koer, kes sõi selle koogi ära ja sai sellest äh, kohutava kõhuvalu. täna me oleme juba seitse sellist kooki küpsetanud. minu raport oli äh, väga kriitiline ja sooviksin tähelepanu pöörata sellele, et et ma sain vaid mõned muudatusettepanekud, kuid kahjuks sada viiskümmend viis, enamus neist, enamusele neist olen ma vastu ning loodetavasti parlamendi liikmete toetus tuleb mul ka sellele. enamust neid aga ei ole siin, nad peaksid olema valmis väga ebameeldivaks aruteluks minuga. sest me räägime välispoliitilisest mõõtest ja oluline on vältida silmakirjalikkust, mis on Euroopa Liitu juba sisse ehitatud, eriti teatud liikmesriikides. meilt on palutud mit-, meilt eeldatakse, et mitte liikmesriigid äh, tunnustaksid äh, ILO konventsiooni, samas kui liikmesriigid ise seda ei tee, osad neist. mitmed on võib-olla üllatunud olukorrast Aafrikas, samas aga liikmesriikide kõrged esindajad on käinud Tripolis äh, vaid hiljuti, kolm kuud tagasi maailm usub, et Euroopa on äh, olulistest äh, meetmetest loobunud, mitmed neist ei tunnista ILO konventsioone. mõned äh, tehtud muudatusettepanekud äh,, kriitilisi kommentaare äh, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni äh, suunal tehtult, ma peaksin mainima, et et austus organisatsiooni suhtes on äh, kadumas. viimasel ametiajal oli meil mitmeid direktiive paika pandud, mis äh, on vastuolus äh, konventsiooniga. näiteks tööaja direktiiv, sest vastavalt esimesele tuhande üheksasaja neljakümne neljanda aasta ILO konventsioonile peaks olema nädalas teatud arv töötunde vastavalt see meie ettepanek aga oli sellega vastuolus. ma räägin hiljem ettevõtte sotsiaalsest vastutusest, praegu ei taha ma sellest pikalt rääkida. see ei ole midagi, mida mina, millesse mina usuksin me ei saa hargmaistelt ettevõtetelt seda oodata, kui aktsionärid saavad otsustada seda, et juhul, kui äh, tulu ei ole piisav, siis ettevõtted liiguvad teise riiki, siis nad seda ka teevad. näiteks Saksamaalt Ru Rumeeniasse Unilever on äh, ja teised ettevõtted on äh, ühest riigist teise liikunud ning mitmed lahkuvad kogu Euroopast ettevõtete sotsiaalne vastutus on leiutis nagu ähm, turvaline paindlikkus. kui miski ei ole edukas, siis me lihtsalt äh, paneme sellele uue nime. mitmed multi, hargmaised ettevõtted ei oma mingisugust sidet selle riigiga, kus nad parasjagu tegutsevad. vaatamata sellele, mitu dokumenti me vastu võtame, ei muuda me seda olukorda. tahaksin tähelepanu pöö-, tõmmata siinkohal sellele, mitu dokumenti meil juba on. kui me soovime selle raporti tooni mahendada, jah, siis või, võite seda teha, kuid pange tähele, et äh, mina olen üsna tugev vastaspool, kui me seda arutame, mina ei taha, et see raport omaks sama saatust nagu mitmed teised äh, selle komisjoni raportid, ma olen siin kuus aastat töötanud, ma ei taha kedagi solvata, kuid ma tahaksin, et meie häält kuuldaks ja meid võetaks tõsiselt, suur tänu! suur tänu, proua Lopes-Fontani. ma olen kindel, et me saavutame kokkuleppe. see on väga oluline raport. me jagame samu väärtusi see on kriitiline raport, kuid see on positiivne. tänu sellele on meil võimalik leida probleemidele lahendusi, neid probleeme, mis raportöör on välja toonud. mina olen optimistlikum ning mina arvan, et me leiame kokkuleppe, loomulikult üle saja viiekümne parandusettepaneku on palju, kuid äh, ma arvan, et me saame neid omavahel nii-öelda kokku liita raportöör on äh, üsna järjekindel, teised võib-olla sooviksid sõnastust mahendada, kuid põhimõtteliselt räägime me samadest küsimustest. ning ma arvan, et lõppude lõpuks saavutame me kokkuleppe. see, mis meid ühendab, on Euroopa sotsiaalmudeli säilitamine ja see on järjest äh, olulisem, arvestades seda kriisi. me peame seda sotsiaalmudelit ähm, säilitama ja me peame tagama selle, et kolmandad riigid kasutaksid meie mudelit inspiratsiooniallikana. ma olen optimistlik ning ma loodan, et järgmisest nädalast alates saame me seda arutada ja jõuame kompromissettepanekuteni. Uh, yeah. So I am also tänan esinaine. ka mina võib-olla suhtun veidi optimistlikumalt, ütleb proua Ždanoga, võrreldes härra Falberi sõnavõtust. Ah, vaatamata sellele, et ka minul on halbu kogemusi selle kohta, kuidas neid sotsiaalseid norme on täidetud eh, minu koduriigist Lätis kui Läti aastal kaks tuhat neli astus Euroopa Liitu. ja ma olen ka aktiivselt osalenud ühes vabaühenduse töös, mis keskendub ka sotsiaalsetele õigustele ja konkreetsemalt nende lätlaste õigustele, kes töötasid Euroopa Liidu liikmesriikides enne Läti liitumist Euroopa Liiduga ja jätkavad ka pärast liitumist loomulikult äh, kehtivad topeltstandardid, probleeme on palju, aga pole ju mõtet siin koos käia, kui me ei soovi olukorda parandada. meie fraktsioon on esitanud kakskümmend neli muudatusettepanekut ja üks muudatusettepanek äh, Äh, soovitab kustutada selle viite rahvusvahelisele tööorganisatsioonile. me peame seda arutama raportööriga, sest äh, ei saa asju kujutada mustvalgelt. ja ma olen kindel, et et ka Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni töös on eeliseid ja positiivseid külgi. kahjuks mina ei ole äh, Äh, töötanud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni nõukogus, me võime seda punkti täiendavalt arutada, kuid enamus meie poolt esitatud muudatusettepanekutest on konstruktiivsed. ja me oleme välja toonud nendes võimalused olukorra parandamiseks, konkreetsemalt nendel juhtudel, kui ettevõtted, mis tegutsevad kolmandates riikides kui ta on registreeritud Euroopa Liidus, äh, võiksid olla Euroopa Liidu vastavate organite kontrolli all. selleks, et soodustada ka nendes positiivseid arenguid töö ja sotsiaalnormide edendamisel me oleme esitanud taolised muudatusettepanekud lõikele kümme, lõikele kolmteist samuti ka lõikele kaheksateist. Teil on meie muudatusettepanekud käes. ja ma loodan, et lugupeetud raportöör nõustub meie muudatusettepanekutega. ja ma loodan, et seeläbi õnnestub teksti paremaks muuta. me arvame ka et tuleks reformida ka Euroopa Liidus kasutusel olevat äh, vastavate äh, eelistariifide süsteemi ja sellega me oleme seda muudatusettepaneku lõikele kakskümmend kaks. seega ma ootan huviga edaspidist tööd, koostööd meie raportööriga, ma ei karda seda koostööd ja me anname endast parima, tänan um,. Madame Zimmer. proua Zimmer. jah ma loodan, et härra Valberi sõnavõtust ei saada niimoodi aru, et et äh, raportis ei ole võimalik midagi muuta. võib-olla see aitab hoopis seda raportit tihedamaks muuta, suuremat survet äh, avaldada see raport, selle raporti läbi ja ma arvan, see on vajalik. kuid teatud muudatusettepaneku puhul võib öelda, et on tekkinud teatud vastuolud ja kompromissi nimel me võiksime neid arutada. ja eriti ühes küsimuses, mida härra Falber mainis, nimelt silmakirjalikkuse teemal. Euroopa Liidu liikmesriikides on arusaam sotsiaalsest tegelikkusest erinev ja kui me räägime topeltstandarditest eriti nendes riikides, kus valitsus oli korrumpeerunud või kus valitseb diktatuur ja minu arvates kõige suurem vastuolu peitub selles, et ettevõtetele esitatavad sotsiaalsed normid ei ole siduva iseloomuga, kui me räägime sotsiaal-, töö- ja keskkonnanormidest. ja seetõttu ma loodan, et ka teised kolleegid on valmis äh, kutsume üles siduvate sanktsioonide kohaldamisele, kui töö, sotsiaal- või keskkonnanormidest ei peeta kinni. ma tooksin kaks näidet, mis äh, illustreerivad seda vajadust. eelkõige Euroopa Kaubanduskoja suhtumine Vietnamis, äh, kes teatas Vietnami tööministeeriumile, et kui Vietnami valitsus nõuab oma riigis alampalka, siis nad lahkuvad sellest riigist ja viivad oma kontori üle mujale. ja ma arvan, et see on Vietnami kui suveräänse riigi õiguste rikkumine või see, kuidas Saksa äh, terasetootja grupp toimis Brasiilias, kes viimastel nädalatel on teatanud Brasiilia ametiasutustele, et äh, hakatakse rakendama kriminaalmenetlust äh, keskkonnanormide täit-, muutmata jätmise pärast äh, sõjaväe poolt ja töönormide rikkumise eest. seega on selliseid ettevõtteid, äh, kes pooldavad selliseid mittesiduvaid norme aga Euroopas neilt seda nõutakse ja taolised ettevõtted ei peaks enam saama rahalisi vahendeid teadusuuringute jaoks. me ei tohi silmi sulgeda sellise praktika eest, väites, et see asub meist väga kaugel. ma tahaksin survet suurendada ja meie komisjoni poolt ja parlamendi poolt väga selge signaali edastada neile. proua Turunen tänan ja ma lähen üle taani kella. väga lühike kommentaar. ma tahaksin ka sõnas ikka öelda selles arutelus, ma ei ole küll Roheliste fraktsiooni raportöör selles osas, aga ma tahan öelda, et kaks nädalat tagasi ma külastasin Egiptust, Kairot et kohtuda seal vast moodustatud erakondadega, äh, vabaühendustega ja noorsoorganisatsioonidega, äh, kes äh, olid tõukejõuks selles liikumises ja nad ütlesid, et nad on pettunud Euroopa Liidus selles, mida Euroopa Liit on pakkunud, naabruspoliitika, kaubanduspoliitika, inimõiguste ja tööstandardite osas nad on kaotamas usaldust Euroopa Liidu vastu ja see avaldas mulle tõsist muljet, milline on egiptlaste suhtumine Euroopa Liitu. ma loodan, et me saame seda olukorda muuta, et kõikjal maailmas inimesed mõistaksid, et me ainult ei räägi, vaid täidame ka antud lubadusi, kui me sõlmime kaubandusleppeid näiteks Põhja-Aafrika, India või teiste kolmanda maailma riikidega see jättis mulle väga sügava mulje, kui ma kohtusin nende inimestega, kes arvasid, et Euroopa Liit äh, ei mõjuta neid e-, eriti palju ja ka nende elu, et Euroopa Liit mõtleb ainult iseendale ja meie jaoks on nüüd väljakutse, et äh, inimesed kõikjal maailmas, äh, tavatöötajad usuksid meisse ja usaldaksid meid. ja seetõttu mina toetan seda kergelt kriitilist lähenemist Euh, alors, nous avons parmi nous un représentant de la commission. Ah, pardon. meil on ka komisjoni esindaja, kuid siiski veel üks sõnavõtt enne seda. härra Howitt, aitäh, esimees äh, tahan äh, öelda kolleegile Falberile, et ma ootan nii meeldivaid kui ebameeldivaid arutelusid temaga ja ma nõustun temaga täiesti, kui, kui me räägime rahvusvahelistest tööjõunormidest. Eh, me ei tohi unustada, et Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kaheksa põhikonventsiooni eh, põhistandarditest on maailmas kokku lepitud ka need riigid, kes on ratifitseerinud ja need, kes pole ratifitseerinud. ja eh, see on väga õige, et Richard juhib sellele tähelepanu oma raportis. ja see on tema raportis üheks lähtepunktiks. minu poolt koostatud muudatusettepanekud Äh, käsitlevad ettevõtte sotsiaalset vastutust, sest ma konkreetselt tegelen selle temaatikaga. ja ma nõustun raportööriga, et äh, see ettevõtte sotsiaalne vastutus ei saaks asendada neid nõudeid, mis äh, on sätestatud ILO põhikonventsioonidega. aga samas ma tahaksin selgitada ka oma muudatusettepanekute põhjendust mul on hea meel, et äh, selles ettevõtte sotsiaalse vastutuse teema vastu on palju huvi, selle kohta on raport äh, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis koostatud ja on käsitletud ka sellega seonduvad välispoliitika mõõded ja väga hea, et me saadame komisjonile ja liikmesriikidele näidata, et me oleme huvitatud sellest teemast. kuid see ei peaks asendama komisjoni poolt lubatud teatist ettevõtte sotsiaalse vastutuse kohta. ja volinik Tajani koos komisjoni esindajatega on avalikult öelnud, et see teatis tuleb käesoleval aastal, me ootame seda, sest see peaks sisaldama põhjalikku poliitilist avaldust kui me räägime mitmete sidusrühmade töörühmast, siis minu arvates ka parlamendis me oleme kasutanud seda meetodit, see on ähm, väga edukas olnud äh, teatud äh, tegevussuundade kaardistamisel ja volinik Barnier on algatanud ka avalikud konsultatsioonid äh, ettevõtete äh, teatud kohustuste avalikustamise teemal seega ühenduse tasandil äh, toimub ka üht-teist sellel teemal. kui me räägime nüüd inimõigustest, siis teiseks ma räägin ÜRO ettevõtluse inimõiguste eriraportööri teemal, sest see on oluline võrdlus alus äh, ka ettevõtte sotsiaalse vastutuse teemalasele tegevusele. meil on vaja, et meil oleks äh, ka ülemaailmselt tugevad meetmed, mida me saaksime ka Euroopas kasutama. ettevõtte sotsiaalne vastutus eh, peaks kombineerima kõike seda, mida on lepitud kokku ÜRO tasandil ettevõtluse toetamisel ja selles osas tuleb kokku leppida ka teiste fraktsioonidega ja komisjonidega. ja see on hea, et ettevõtted ise seda mõtet toetavad ja avaldanud seda toetust ka rahvusvahelisel tasandil äh,. Äh, ei saa väita, et inimõigused ei ole siduvad, sest äh, inimõiguste üldintegratsioon on kohaldatav kõikidele äh, läbirääkimised voliniku Barnieriga äh, keskendusid nendele äh, komplekssele aruandluse teemale. kui ettevõtted peavad aru andma oma sotsiaal- ja keskkonna alasest tegevusest ja need peaks olema kaasatud juba ette nähtud äh, raamatupidamise aruannetesse ja me oleme seda teemat vähemalt kolm korda parlamendis hääletanud ja on oluline, et see leiaks kajastust ka selles resolutsioonis. ja minu muudatusettepaneku OECD juhiste kohta rahvusvahelistele ettevõtetele on oluline, et ettevõtte sotsiaalse vastutuse juhendeid kaasajastatakse, see töö praegu käib paar, Pariisis ja Euroopa Liit peaks aktiivselt selles osalema ja muudatusettepanek nelikümmend üheksa puudutab Euroopa Liidu kaubandusettepanekuid ja sada üheksateist. Äh, rõhutab ka seda, et me peaksime tegema paremat koostööd OECD teiste liikmesriikidega. muudatusettepanek sada kakskümmend ei puuduta küll ettevõtte sotsiaalset äh, vastutust, vaid neid rahvusvahelisi norme, mida ka Richard esile tõstis, et meil oleks ka kaubanduslepingud teatud võrdlusalused, kui me räägime Egiptuse, Tuneesiaga praegu toimuvatest läbirääkimistest. me ei saa ju väita, et me ühel juhul toetame inimõigusi ja samas jätame nad kahe silma vahele kaubanduslepingute sõlmimisel. seega inimõiguste klauslit tuleb nõuda ka kaubanduslepingutes, see, mida me rakendame Põhja-Aafrikas, tuleb rakendada kõikjal mujal. suur tänu, enne kui annan sõna komisjonile, on mul mõningad tähelepanekud omalt poolt ja siin on esitatud kuusteist muudatusettepanekut sellele Falgri raportile. tahaksin äh, kinnitada, et äh, minu, mul on suurepärane assistent äh, aga minu asi, ja aga ma ei tahaks äh, öelda, et mu assistent äh, on keskendunud ainult muudatusettepanekute esitamisele. ma loodan, et muudatusettepanekud on äh, vastuvõetavad ja minu muudatusettepanekutes ma kordan sama, mida olen öelnud varem, näiteks G kakskümmend on sotsiaalküsimustest ka seoses üha olulisemaks muutunud ja viitan ka samale, samadele asjaoludele, nagu viitas härra Howitt, Howitt seoses ettevõtete sotsiaalse vastutusega väljaspool Euroopa Liitu ja tahaksin raportöörile rõhutada, et ma jagan tema muret. olen nõus, et ühelt poolt see, me tunneme muret, tunneme kannatamatust, me kipume me tahame kaitsta töötingimusi, väärik-, inimväärikaid töötingimusi, elatusstandardid ja siis näeme arenguid Liibüas ja näeme, et Euroopa Liit ei suuda mitte midagi ette võtta. ja loomulikult on see paljudele meie jaoks šokeeriv. tegemist on kohutavate arengutega ja paistab, et me ei saavuta kunagi edu meil on erinevad konventsioonid ja nii edasi, ja Euroopa Liit ei äh, ole endiselt ILO liige, hoolimata see, ja me oleme samas äh, Lissaboni leppe allkirjastanud vahepeal ja nii edasi. ja veel, üks esimesi raporteid, äh, mille ma isiklikult koostasin Euroopa Parlamendis, ma isegi ei mäleta, kas tegemist oli meediaprogrammiga või Tuneesia, arvamusega, aga igal juhul tegemist oli liidu ja Euroopa ja ühe riigi ja Euroopa Liidu vahelise lepinguga, kus lähtuti artiklist kaks, mida keegi enam ei mäleta, kuid kus viidati äh, inimõigustele äh, ja tol hetkel paistis, et et selle artikli mainimine, seda peeti ebaviisakaks ja inimõigused, naiste õigused, mida, mida eirati tol ajal. tegemist on pikaajalise protsessiga. kuid ma arvan, et me ei tohiks oma pingutustes järele andma, me peame jätkama võitlust ja see, mida teie olete öelnud oma äh, raporti projektis ja ma arvan, et kolleegid on aidanud kaasa, toetanud teie seisukohti äh, kuid teie raportile on esitatud mu palju muudatusettepanekuid ja ärge arvake, et me saame küsimärgi alla teie raportit, vaid äh, otse vastupidi, me tahaksime seda raportit veel paremaks muuta. ma ja ma ei hakkaks siin ka liigselt ilustama, ütlen ainult oma arvamuse välja. kas komisjoni esindaja soovib sõna äkki? ja võib-olla siis äh, võiksite ka vastata härra Howitti küsimusele, mis puudutas ajakava. Merci madame la présidente, je suis Christine Schreiber, euh, chef d'unité de suur tänu! mina vastutan äh, rahvusvaheliste suhete äh, laienemise naabruspoliitika eest oma asutuses, siin tõstatati mitmesuguseid erinevaid küsimusi, erinevaid teemasid ja ma püüan teha võimalikult lühidalt esitati väga palju muudatusettepanekuid ja loodetavasti lubate mul tervitada viisakuse vaimus neid muudatusettepanekuid. me leiame, et mõningad muudatusettepanekud on väga kasulikud ja aitavad täpsustada asjaolusid, näiteks vihjed ILO konventsioonidele ja sotsiaalse õigluse põhimõtete rakendamise, vastutuse põhimõtete rakendamisele ja ja parlamendi enda resolutsioonid CSR-i kohta ja nii edasi mis puudutab äh, ILO konventsioone, siis on mitmeid muudatusettepanekuid, äh, kus äh, ILO rolli tuuakse paremini välja. ja veel mõningad kommentaarid, kõigepealt CSR ja härra Haud teab väga hästi ja me oleme palju koostööd teinud, komisjon toetab seda ettevõtete hulgas ja, ja sotsiaalne vastutus on meie jaoks oluline, tahame seda üldsus, üldisemalt äh, laiendada ja toetada seda. Te olete kindlasti näinud meie juhtnööre seoses äh, riigihankelepingutega. me oleme aidanud kaasa ka OECD e juhtnööride koostamisele hargmaiste ettevõtete jaoks oleme koos teinud, teinud koostööd ka ÜRO-ga ja nagu te teate, siis sotsiaalne vastutus ei jää kunagi meie kaubandussuhetest välja, iseäranis kui räägime äh, kaubanduslepingutest. Äh, vol-, komisjon tõesti kaalub välja anda uut teatist lähtudes kahe tuhande kuuenda aasta vabatahtlikust lähenemisest, kuid kavatseme ka jõulisemaid meetmeid rakendada, me kavatseme käsitleda definitsiooni küsimust, inimõiguste küsimust, äh, tingimuslikkust, äh, ettevõtete äh, saavutusi ja me ei saa mingisugust ajakava teile veel anda täpselt, kuivõrd me, tegemist on valdkonnaga, millega tegelevad volinikud Dajani ja Andor, nagu te ütlesite, ja tegemist on ühisalgatusega. kui algselt plaanisime me teatise esitada ju suvel, kuid äh, sellest, äh, seda võib hiljem täpsustada. mis puudutab rahvusvahelisi standardeid, siis äh, loomulikult on ILO töönormid äärmiselt olulised äh, ja need on meie kaubanduse ja jätkusuutliku arengu peatüki üks põhiline osa ja see, neid rakendame me kõikide vabakaubanduslepingute rakendamisel ja arutlustel. me tõstatame äh, seda küsimust oma partnerriikidega ja loomulikult kutsume oma partnereid üles äh, põhilisi konventsioone rakendama, äh, ILO äh, konventsioone ja teisi olulisi konventsioone, me ei saa neid sundida, kuid me pingutame ja püüame neid mõjutada ja me tahame oma, äh, me tervitame kohustuste võtmist partnerriikide poolt nendes küsimustes ja meie siin ei vastata, vastuta loomulikult kaubanduslepingute läbirääkimiste eest, kuid äh, igal juhul äh, me tahaksime, et äh, meie partnerriigid ise tunneksid omanikutunnet, pühenduksid sellistele arengutele ja see annab meile ka mõjutamisvõimalusi ja ähm, kui me hindame olukorda enne arutelusid, siis on äh, meie saavutused väiksemad, meie mõjuvõim väiksemad, ütlevad meie hinnangud. Äh, paistab, et äh, mingisuguste eesmärkide paikapanemine juba ette esmapilgul tunduks mõistlikum, aga nii see ei ole. ja siis mis puudutab äh, uut määrust, äh, siis äh, selles küsimuses ma pöörduksin teie juurde tagasi hiljem. Vahemere piirkonna küsimusi jälgime me tähelepanelikult, juba varem oleme algatanud regionaalse arutelu Vahemere riikidega, meil on sotsiaaldialoogi teemaline foorum ja oleme rääkinud äh, oskustest ja nii edasi ja nii edasi ja praegusel hetkel püüame vaadata, kas meil on võimalik äh, aidata ametiühinguid, äh, ametiühingute ülesehitamise protsessis, teeme koostööd erinevate ühenduste, organisatsioonidega, vabaühendustega, püüdes mõtestatud dialoogi käigus aidata kaasa äh, nende tööturuorganisatsioonide ülesehitamisele, mm, keskenduda erinevatele mureküsimustele, nagu näiteks tööpuudus, naiste tööpuudus, no noorte tööpuudus, naiste tööpuudus, äh, oskuste küsimus äh, ja nagu te olete näinud hiljuti ka komisjoni teatist Vahemere äh, küsimuse kohta eelmisest nädalast, seal oleme ka rõhutanud ähm, mõningaid erilisi protsesse sellega seoses. meie töö on raske loomulikult, kuid me anname endast parima ja proua esimees, te mainisite G kahe, kahtekümmet, väga oluline äh, on äh, see, et me toetame Prantsusmaa eesistuja lähenemist ja G kahekümne kaudu on meil võimalik palju saavutada härra raportöör, kas soovite võtta sõna lõpetuseks ja kokkuvõtteks, ütleb proua esinaine. suur tänu. ma ei tahtnud siin kolleege kohutada. tahtsin lihtsalt äh, ausalt välja öelda, mida tunnen. komisjoni äh, sõnavõtule ütleksin vastuseks järgmist mulle tundub, äh, et viimased viis aastat olete teie elanud hoopis teisel planeedil te olite volinik Spiidla kabineti liige ja tema tegi ettepaneku, et me parlamendis äh, tööaja direktiivi tagasi lükkaksime. ja kui te suhtlesite Aafrika riikidega, siis äh, mida te mõtlesite, mida te mõtlete, nähes praeguseid arenguid? aga üldiselt ma tahaksin öelda, mul on väga hea meel, et mul ei tehtud siin tõsist peapesu, härra Howitt, suuremat osa teie ettepanekutest ma toetan ja Berange, sinu äh, muudatusettepanek, teie muudatusettepanekuid samuti, äh, ma ei ole selline kuri inimene, nagu ma võib-olla paistan, aga ma tahaksin, et raport oleks kriitiline. suur tänu! jah, mm, meie, meil oli väga elav arutelu, see tulevikus ka jätkub, aga igal juhul on väga hea, et meil on siin algatusõigus. meie ähm, tööhõivekomisjon võib olukorda ära kasutada ja saata selge, tugeva, jõulise sõnumi ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta ja loodetavasti meie edusammud äh, on silmatorkavad ja meie omaalgatuslikust raportist äh, sünnib äh, seadusandlik ettepanek. Äh, härra Falber, hääletame teie raporti üle aprillis, mis tähendab seda, et me peame kompromissettepanekuid veel arutlema, selleks peab olema võimalus. kui te olete need koostanud ja nüüd siis päevakorrapunkt number kolmkümmend neli, vägagi päevakajaline küsimus ehkki mitte see otseselt meie mandril. nimelt äh, proua Jean Lamberti raport äh, ähm, või arvamus, äh, mis esitatakse ITRE-le kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohta, palun. suur tänu, proua esinaine, nagu ütlesite, tegemist on väga huvipakkuva küsimusega, väga ajakohalise küsimusega ja ma arvan, et meile kõigile oleks meeldinud, kui asjaolud oleksid olnud teistsugused seda raportit arutledes, aga äh, tänases maailmas on üsna selge, et äh, me kõik äh, saame lugeda ajakirjandustest, erinevatest probleemidest ja erinevatest viimse päeva stsenaariumitest, mis on äh, seotud tuumatööstusega ja tuumaenergia tootmisega ja väga paljud äh, aruanded, raportid äh, on seotud ka tööjõuga Jaapanis. praegusel hetkel teostatakse järelevalvet selle üle, kuidas olukorraga toime tullakse ja samal ajal tagades seda, et inimesed ei satu suurde ohtu tänu potentsiaalsele radioaktiivsuse taseme tõusule. ja see raport, see arvamus, millest täna räägime, äh, täiendab äh, ITRE komisjoni äh, raportit, mis ei lähtu tegelikult, ähm, tegemist on äh, Euratomi äh, lepinguga, mitte äh, meie aluslepingutega, selles, sellega seoses meiega konsulteeritakse, lihtsalt me räägime siin põhimõtteliselt radioaktiivsete jäätmete säilitamisest, tuumkütuse, kasutatud tuumkütuse säilitamisest mille aluspõhimõtteks on lekke vältimine ja jäätmete isoleerimine inimestest ja biosfäärist. see on siis taust, komisjon on juba rääkinud minu algsest ettepanekust, me arutlesime selle üle, püüdsime rõhutada tervisekaitse küsimusi, tööohutuse küsimusi, nii et kõikide tasemete töötajad oleksid äh, teadlikud ohutusmeetmetest seoses radioaktiivsete jäätmetega, mitte ainult äh, otseselt eksperdid, ükskõik, kas tegemist on siis politsei esindajatega, juhutöötajatega, kes äh, mõningates riikides on seotud kogu tuumaenergia ja tuumakütuse töötlemisega, ka allhanke allhankeettevõtete töötajad, kellega on olnud probleeme mõningates liikmesriikides. niisiis me keskendume kaitsele, koolitusele, väljaõppele ja püüame reguleerimise püüame ulatust, radioaktiivsete jäätmete ulatust, definitsiooni ulatust laiendada. tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on esitanud muudatusettepanekuid, mida on olnud palju, suuremat osa neist ma saan ma toetada. on ka muudatusettepanekuid, mille puhul ma tahaksin pisut arutleda ennekõike sõnastuse üle, aga üldiselt võin öelda, et enamus muudatusettepanekutest on mulle vastuvõetavad, on mitmesuguseid uusi mõtteid, mida on lisatud minu arvamusele muudatusettepanekutega, nagu näiteks andmete säilitamine, muudatusettepanek number üheksakümmend, artikkel kuus D ja sellega seotud põhjenduspunkt ja siis dokumentatsioon, töötajate jälitamine kes on seotud selle tööstusega või teiste tööstusharudega, kus äh, on radioaktiivseid aineid, äh, ehkki väga väikse radioaktiivsuse tasemega, äh, nagu näiteks haiglad ja nii edasi ja nii edasi. mul on aga mõningad küsimused seoses mõningate muudatusettepanekutega ja tahaksin rääkida nendest muudatusettepanekutest pisut üksikasjalikumalt. üks neist muudatusettepanekutest puudutab äh, Äh, puudutab äh, õiguslikku alust, minu ettepanek oli algselt muuta äh, Euratomi asutamislepingu kasutamist ja lähtuda Euroopa Liidu toimimise lepingust. muudatusettepanekud nelikümmend kaks, nelikümmend kolm, nelikümmend neli on ja muudatusettepanek nelikümmend kuus äh, puudut-, käsitlevad äh, seda käsitlevad samuti õiguslikku alust, on, on äh, ka mitmeid muudatusettepanekuid proua Plombilt ennekõike seoses eranditega selle direktiivi kohta mis puudutavad siis erinevaid konkreetseid radioaktiivseid äh, äh, aineid, jäätmeid äh, uraani kaevandamise puhul, millest oleme palju kuulnud viimasel ajal. nii et minu, minu muudatusettepanekud kolmteist, neliteist püüavad erandeid kõrvaldada. proua Plomb, nii palju kui ma aru saan, sooviks siiski neid erandeid taas sisse viia. ma mõistan, et äh, ük-, ühes direktiivis on äh, kaevandustööstuse direktiivi kahe tuhande kuuendast aastast tsiteeritud äh, ja tegelikult tööohutuse standardeid selles viites ei mainita põhjalikult. siis teine asjaolu, mida ma tahaksin siin puudutada, on, käsitleb ajakava siin oli mõningaid muudatusettepanekuid, muudatusettepanek seitseteist näiteks, kus äh, räägitati saja, mainiti saja, sada viitekümmend aastat, jah, aga me teame samas, et mõningad radioaktiivsed jäätmed äh, püsivad ohtlikult väga pikka aega, aga äh, on ka aineid, mille, mis on lühiealised. muudatusettepanekud seitsekümmend neli, seitsekümmend viis äh, pikendaksid seda perioodi sada viiskümmend aastat ja ma tahaksin kuulda, millised on teie arvamused, teie seisukohad selles küsimuses. siis veel tekstis on mõningaid äh, lõike, kus ma tahaksin pisut arutleda sõnastuse üle, muudatusettepanek kaheksakümmend näiteks, mis käsitleb artiklit nelikümmend kaks mis äh, puudutab ühisvastutust, äh, äh, seda ma eelistaksin enda muudatusettepanekule kakskümmend üks ja muudatusettepanekule seitsekümmend üheksa. mis puudutab kompromisse, siis väga paljud muudatusettepanekud on üsna selgesisulised, konkreetsed muudatusettepanekud, mis käsitlevad ühte artiklit või ühte küsimust, kuid ma arvan iseäraniliselt artikli üheksa küsimustes võiksime vaadata, kas selles osas on võimalik saavutada kompromissi ja ka artikkel kuuskümmend, artikkel üheksa räägib rahvusvahelisest raamutusest, äh, raamistikust ja artikkel artikkel kuus kolm äh, on teine küsimus, mille puhul võiksime rääkida muudatusettepanekutest, ehk siis äh, vaatame edasi. jaa, vielen Dank, Jean Lambert suur tänu! ja me juba oleme rääkinud Jean Lambertiga sellest raportist, tegemist on suurepärase raportiga. ja muudatusettepanekud näitavad, et me kõik tahame samu asju, tugevdada samu meetmeid minu jaoks äh, oli oluline see seoses õigusliku alusega, et õiguslik alus äh, oleks võimalikult laiapõhjaline, et äh, me oleksime, õiguskindlus oleks paremini tagatud, töötajate ohutus, töötajate kaitse, aga me võime rääkida sellest õiguslikust alusest võib-olla mõni teine kord, kui te seda eelistaksite. sotsiaaldemokraatide jaoks ja kõigi meie jaoks, kes me esitasime muudatusettepanekuid, oli oluline direktiivi reguleerimisala laiendada ka sõjalistele seadmetele. me ei tohiks välja jätta mingisuguseid tööstussektoreid. sellisel juhul puuduks meil igasugune õiguslik raamistik, õiguslik alus nende sektorite ohutuse kaitsmisega kaitsmiseks. me peame ka arutlema ametivõimude, asjakohaste ametivõimude pädevuste üle. on ka liikmesriike, kus on kõrgemad standardid kui praegu nõutakse. Saksamaal olen rääkinud nendest küsimustest erinevate institutsioonide, erinevate ettevõtetega ja ähm, mõningates valdkondades on standardid kõrgemad kui direktiiviga ka nõutud ja kaid-, kardetakse, et direktiivi, direktiiv nõrgendab kaitsetaset. siis muudatusettepanek, kus räägitakse litsentsi omanikust, loa omanikust ja finantstöötajad, toetusest, tegemist on härra Händeli muudatusettepanekuga, ma ei saa sellest päris täpselt aru, aga ma arvan, et me võime sellest rääkida hiljem täpsemalt. meie, ma olen kindel, et meie läbirääkimised kujunevad meeldivaks ja pidades silmas praeguseid asjaolusid, oleks meil vaja ühist lähenemist, konsensust ja ma arvan, et me peame aitama kanda seda koormat, mis on äh, sektori õlgadel ja kaitsma selle sektori töötajaid. aitäh! Merci! jällegi. härra Sogor, palun. suur tänu. ma arvan, et praeguses olukorras on täiesti mõistetav, et me tahame ühenduse reegleid. me tahame välistada inimliku eksimuse, me tahame silmas pidada tulevaste põlvkondade ohutust ja seepärast oleme mitmete muudatusettepanekutega nõus. mõningates küsimustes on meil eriarvamusi. ma ei mainiks äh, aega, kui pikalt peab tagama turvalisuse, kas sada viiskümmend aastat või see on võib-olla liiga tulevik. arvestades seda, on mitmeid muudatusettepanekuid, mis on sarnased, mis kattuvad, ma arvan, et neid me võime maha hääletada koostöös nende esitajatega. see oli kõik, mida ma soovisin lisada, sooviksin tänada ka raportööri tehtud töö eest, see on väga hea pean, et me teeme vahet erinevate küsimuste vahel. loomulikult tunneme me muret radioaktiivsete jäätmete ja nende ladustamise küsimustes, liikmesriikide suveräänsuse küsimus on siin oluline. me peame vaatama radioaktiivsuse taset, neid kasutatakse ka tööstuses ja meditsiinis loomulikult iga liikmesriik äh, peab rahvusvahelise aatomienergia agentuuri juhistele tuginema. suur tänu, kas keegi soovib veel sõna? tundub, et mitte. Ähm, mind üllatab muudatusettepanekute hulk. tundub, et äh, siin on väga palju arvamusi selle, siin on väga palju ettepanekuid, me loomulikult meil peab olema oma arvamus, arutasime seda ka koordinaatoritega, kuid äh, see, kuidas juhtkomisjon äh, nende arvamustega tegeleb, on, äh, on jälle oma küsimus me peaksime meeles pidama, et arvamust koostades peame me oma komisjoni pädevuse raames püsima. kui me hakkame teistest valdkondadest rääkima, näiteks majanduse juhtimine, siis, siis loomulikult läheks see meie pädevusest välja. ma arvan, et koordinaatorid peaksid fraktsiooni liikmetele neid reegleid meelde tuletama, juhul kui me soovime, et meie töö oleks tõhus sellele metodoloogilisele kommentaarile järgnevalt annaksin sõna uuesti raportöörile, et kokku võtta. proua Lambert, palun. suur tänu, proua esimees, ning suur tänu ka liikmetele kommentaaride eest. jah, mitmed muudatusettepanekud on sarnased, me võime need koondada ning kokkuleppele jõuda, millised neist on need mida me, mille üle me tahame hääletada. arvamuse pikkuse kon-, kommentaar jah, me räägime siin õiguslikust dokumendist, me üritasime tõesti äh, seda mahtu piirata ning püsida rakendusala piires. kuid äh, siinkohal tuleb silmas pidada see, et seda, et millest me siin räägime me anname endast parima ning äh, vastuta äh, ning väga huvitav oleks koostada raport selle kohta, mida siis vastutav komisjon lõpuks äh, arvestab meie arvamusest. oleme üritanud siin oma mõtteid koondada. jah, ma tean, et meid on juba kritiseeritud ja me oleme ka palju kritiseerinud teiste institutsioonide tööd, kuid äh, piirduksin sellega. väga huvitav oleks vaadata, kas äh, me suudame kokku panna sellise tugeva arvamuse. suur tänu kolleegidele kommentaaride eest! suur tänu, kas äh, teised komisjonid eeskuju järgivad, sõltub meie komisjoni liikmete pingutustest ja vastutavast komisjonist. jah, see on tõsi. väga oluline on see, et kui arvamus vastu võetakse, siis äh, et raportöör selle tööga jätkab. nüüd kolmekümne viies päevakorrapunkt, maksejõuetusmenetlused Euroopa Liidu äriühinguse raames. tegemist on arvamuse ka, mille on ette valmistanud Julie Girling. Äh, vabandust, ma ei äh, pannud paika tähtaegu seoses äh, proua Lamberti raportiga. muudatusettepanekuid vaatame läbi kolmeteistkümnendal aprillil ja hääletame neljateistkümnendal aprillil. seega nüüd proua Kööling, palun rääkige sellest, mis puudutab maksejõuetusmenetlusi Euroopa Liidu äriühingu õiguse raames. suur tänu, arvestades varasemaid kommentaare, mis on tehtud arvamuste kohta ning muudatusettepanekute kohta, siis äh, siin on äh, asi suhteliselt lihtsalt paigas, muudatusettepanekuid ei ole liiga palju arvamuse on koostanud juurikomisjon täiendava ühtlustamise küsimuses. see on maksejõuetusmenetluse administratiivne külg. Neil ei ole mm, siin ähm, põhiküsimusi seoses äh, tööhõivega, vähemalt mulle tundub nii. üldiselt võib öelda, et kahe tuhande kaheksanda aasta direktiiv, mida nad soovivad muuta, on meie vaatenurgast töötanud väga hästi. ja, ja ma kinnitan teile, et ma olen otsinud tõsiselt, kuid vaatamata minu pingutustele ei ole siin äh, selles kahe tuhande kaheksanda aasta direktiivis äh, midagi erilist. ehk siis äh, meie komisjoni arvamuse sõnum peaks olema, et oma tööd tehes ei ole mõtet äh, muuta seda, mis puudutab tööhõivet, sest need küljed töötavad hästi. olen arvestanud komisjoni ja sotsiaalpartnerite vaatenurki ning olemas on laialdane konsensus, et kaks, kahe tuhande kaheksanda aasta direktiiv toimib hästi. olen arutanud äh, lähimuse põhimõtet ja liikmesriikide paindlikkust, see on oluline. kuid üldiselt on minu eesmärgiks olla, olnud hoida asjad lihtsad ja konkreetsed kuid sooviksin kuulda kommentaare ühes, ühel teemal ja see puudutab seda, kas võiks teha õigusloomelise ettepaneku, millel võiks olla positiivne mõju. ehk siis äh, nii-öelda pankroti turistinduse, pankrotiturismi vallas ma olen seda lähemalt uurinud. ning äh, siin äh, tekib äh, võlaandjate paigutamise küsimus. ja siinkohal võiks teha selles suhtes mingisuguse ettepaneku, kuid äh, ootan huviga seda, mida teistel on selle kohta öelda, suur tänu! proua Murra, palun! suur tänu! mina räägin Philippe Bouloni nimel, kes on selle raporti variraportöör Rahvapartei fraktsioonist. ta ei saanud kahjuks siia nii kauaks jääda ja vabandab selle eest. Philippe Boulon sooviks tänada proua Kerl-, Kerlingit tehtud ettepanekute eest, selle raporti eest ning neid tulemusi peab vaatama eh, kahe tuhande kaheksanda aasta direktiivi ja majanduskriisi kontekstis. rahvapartei nimel sooviksime me ähm, täpsustada maksejõuetuse definitsiooni, mis aitaks paika panna Euroopa Liidu kompete-, pädevuse ja liikmesriigi eh, lähimuse põhimõtte vahel. me peame arvestama töötajate õigusi ning äh, vaatame olukorda ka võlausaldajate vaatenurgast. ning äh, seda, milline on äh, õiguslik koostöö liikmesriikide vahel. pankroti mõju ühisturgule, turule võib vajada lähemat reguleerimist ja selleks, et aidata raskustes ettevõtteid ja töötajaid selleks, et nad saaksid äh, oma raha kätte. rahvapartei sooviks näha konsensust kolm, neli, kaheksa, üheksa punktide puhul ning me esitame kindlasti nendes küsimustes muudatusettepanekuid. suur tänu! proua Reinjar. suur tänu, ka mina sooviksin raportööri tänada ettepanekute eest ning rääkida ühest teemast, mida ta mainis, äh, siis äh, maksejõuetus, turism, mis on teema, millega me peame lähemalt tegelema. ja me peame seda vaatama äh, seoses äriühingu õiguse kontekstiga ja sellega, mis seal parasjagu toimub, ehk siis äh, ümberpaiknemine, mis samuti on väga päevakohane teema. ning äh, olen nõus eel-, eelneva kõnelejaga, mis puudutas definitsiooni, meil on vaja definitsioone lähemalt vaadata. oma fraktsiooni nimel sooviksin mainida, et me, ka meie koostame mõned muudatusettepanekud. kas keegi soovib veel sõna? tundub, et mitte. mina tahaksin lisada veel. ma ei tea, millised kolleegide muudatusettepanekud saavad olema, kuid kui me peame võitlema maksejõuetusturismi vastu, siis ei saa me seda teha ilma mingite garantiideta. me peame lähimuse põhimõtet austama ma arvan, et äh, meie komisjonis peame me sellel silma peal hoidma. ehk siis peame vaatama, kuidas asjad arenevad, kui me näeme neid äh, muudatusettepanekuid, neid võib esitada kuni kahekümne teise märtsini ja siis leiame aja, millal äh, neid arutada ja hääletame neljateistkümnendal aprillil. kui ning juurikomisjon äh, koostab oma arvamuse kahekümne kolmandaks juuniks. suur tänu kolleegidele, kes on siin vastu pidanud. ning järgmiseks äh, suuline küsimus ja resolutsioon, mis puudutab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni koduabiliste konventsiooni. järgmine päevakorrapunkt veebruari koosolekul mm, tekkis meil soov see küsimus esitada. ning ähm, me arutame seda esmaspäeval ja teisipäeval Genfis erinevate ILO esindajatega sealhulgas ka peadirektoriga, peasekretäriga. kas äh, keegi soovib seda suuliselt esitatavat küsimust ja resolutsiooni ettepanekut täiendada? kas keegi soovib midagi öelda või äh, ootame, soovite ära oodata, kuni ma olen Genfis ära käinud? koordinaatorid äh, koosolekul ei olnud meil mingeid probleeme, kõik olid nõus selle lähenemisega. ning lo-, leiame selleks äh, täiskogu eestindjärgul ka aja. Bon, euh, non, Madame la Présidente, euh, pour le... tänan esinaine, mis puudutab äh, äh Rahvapartei arvamust äh,, meie jätaksime teksti niisuguseks, nagu kokku lepiti koordinaatorite koosolekul ja võime seda arutada pärast kohtumist ILO esindajatega. see annaks meile võimaluse meie viljakat arutelu täiustada, sest täna oleks liiga vara midagi lisada. härra Serkas härra Sõrgas kasutas vale mikrofoni. E, esinaine, ma nõustun sellega, mida ütles Rahvapartei kolleeg. minu arvates on hea, et juhatus sellise otsuse tegi. me hea meelega tutvume ILO poolt tehtava tööga, et saada ettekujutuse sellest konventsioonist ja ma arvan, et me oleme targemad pärast seda, kui te tulete tagasi Genfist. kui on võimalik äh,, ajakava seda võimaldab, siis me püüame ka täiustada seda komisjoni ning täiestada, täiendada, rikastada seda teadmistega Genfist. kas Euroopa Komisjoni esindaja soovib sõna võtta mitte selleks, et kommenteerida selle kva teksti kvaliteeti, vaid anda omapoolse panuse ja äh, võib-olla kommenteerida selle konventsiooni äh, allakirjutamise ja jõustamise teemat. jah, ma võin teile edastada üldist infot, üldist infot, kui te seda soovite. ma kasutaksin seda võimalust et äh, rõhutada, kui tähtis meie arvates on inverse töö tegevuskava ja sellest lähtudes on komisjon alati tähelepanelikult jälginud ja soodustanud ka liikmesriikide äh, poolt ILO konventsioonide ülevõtmist ning edendanud nende instrumentide ratifitseerimist. me oleme ka aktiivselt äh, osalenud selles konventsioonis. me oleme jälginud, kuidas liikmesriigid kooskõlastavad oma seadusandlust kahe tuhande kümnenda aasta konventsiooniga ning soodustanud liikmesriikide ekspertide, sotsiaalpartnerite kohtumiste ILO esindajatega enne konverentsi äh, eelmisel aastatel läbi räägitud instrumentide osas äh, oleme me oma poolt äh, täiustanud ka analüüsi ning äh, tõstatan nüüd küsimusi Euroopa Ühenduse seadustiku valguses. juba ennetavalt arutada neid probleeme, mis võivad tekkida olemasoleva ühenduse õigustikuga mittevastavusega. ja nõustanud liikmesriike ka meie seadustiku sisuliste punktide osas. seega me oleme neid analüüsi tulemusi jaganud ka ILO-ga oluline on rõhutada, et ILO uus konventsioon hõlmab ka Euroopa Liidu pädevusse kuuluvaid küsimusi. loomulikult liikmesriigid peavad ühendama meie ühenduse õigustikust, kuid väga paljudes valdkondades, nagu te teate, näeb meie seadustik, et õigustik ette miinimumnorme ja liikmesriigidel on vabadus äh, äh, rahvusvaheliste konventsioonide ratifitseerimisel sätestada kõrgema taseme kaitset kuid liikmesriigid kui nad võtavad vastu sellised kõrgemad kaitsestandardid, peavad siiski juhinduma ka ILO normides. järgmisel rahvusvahelisel äh, töökonverentsil me säilitame oma aktiivse rolli, koordineeriva vahendaja rolli, selleks et edendada ähm, teadmistevahetust ja kogumuste vahetust ka liikmesriikide ekspertide vahel, me oleme pidanud ühendust oma sotsiaalpartneritega ja ka Majandus- ja Sotsiaalkomisjoni äh, raportööriga kus võeti vastu vastav raport. see oli ülevaade sellest, mida meie selle protsessi käigus teeme ja nüüd sisulise poole pealt. tööhõive seisukohalt komisjon loomulikult toetab eesmärke, et koduabilistele nii-öelda äh, õigusi tõstetakse ja me soovime seda arvestades äh, silmas pidada ka demograafilisi muutusi ja parandada nende osavõttu tööjõuturul ja tõsta äh, nõnda-öelda koduabilise ameti töö mainet. loomulikult komisjon mõistab, et koduabiliste töösuhe on üsna ebakindel, kuid me peame siinjuures rõhutama, et mitte mitte kõik kodutööd ei ole äh, alahinnatud või alamaksustatud, sest tegelikult selle alla kuulub terve rida erinevaid kutsealasid. mitmetes liikmesriikides on kogunenud huvitavaid kogemusi Eh, mis aitavad kaasa selle formaalsele vähenemis, lähenemise vähenemisele ja ebakindlusest ülesaamisele. ma tooksin teile kaks praktilist näidet meie poolt tehtu kohta. Eh, praegu on käivitatud katseprojekt Euroopa Parlamendi palvel, mille me oleme ellu viinud, eh, et need ebakindlad töösuhted ümber kohandada õigustega tagatud töösuhteks. ja selle katseprojekti raames viiakse läbi uurimust selleks, et paremini aru saada, mida tähendab ebakindel töösuhe, seda laiemas tähenduses kõikjal Euroopa Liidus ning kaasa aidata selliste ebakindlate öösuhete ümberkujundamiseks töölepingute vormi, millega kaasnevad paremad sotsiaalsed õigused ning ette näha ka liikmesriikide poolt konkreetseid samme selle ülemineku tagamiseks äh, ning äh, põhiliste sotsiaalõiguste sõnastamiseks. ja hiljuti me lõpetasime ka projekti, mis oli seotud inimväärne töö, äh, tööstussektorid, kus on väga palju selliseid ebakindlaid töökohti, see oli äh, konkreetne juhtum, kus me uurisime võõrtöölistest koduabilisi Itaalias ja kui te huvitab selle uurimise tulemusse, siis mu kolleeg võib anda teile rohkem teavet. kui teil on konkreetsemaid küsimusi selle menetluskorra ja sisu kohta, siis te võite äh, pöörduda meie õiguseksperdi poole ka pärast. suurepärane, ma loodan, et meil avaneb võimalus selle küsimuse juurde tagasi tulla, kui me oleme Genfis tagasi ja see saab olema esmaspäeval, teisipäeval, järgmisel nädalal ja resolutsiooni pro-, projekti ähm, muudatusettepanekute tähtaeg on kakskümmend neli märts äh, kell viis ja ainult inglise keeles ja äh, lennukis koduteel te võite kasutada seda aega muudatusettepanekute koostamiseks ja me vaatame need muudatusettepanekud läbi kolmeteistkümnendal aprillil ja hääletame neljateistkümnendal aprillil. muude küsimuste all meil küsimusi ei ole, sellega on koosolek tänaseks lõppenud ja kohtume taas kolmeteistkümnendal ja neljateistkümnendal aprillil. Äh, meeldivat õhtu jätku! Vielen mm-hmm. <laughs> Dank.